okei okay,, kolleegid. kolleegid, alustage. härra Leifrid üritab siin jah, salaja välja hiirida veel. nii, kõigepealt siis juhataja ees, esimehe teadaanded, mis puudutab raportööride määramist mis toimus eilsel koordinaatorite koosolekul. nüüd Euroopa ühenduse liitumine äh, rahvusvahelise kaubavedude lepinguga kaheksakümnendast aastast, mida muutis Vilniuse protokoll Äh, kuna raport on väga pikk, äh, siis äh, ainuke, kes selle koostamisega nõus oli, oli esimees ise, koordinaatorid nõustusid. siis survevarustus. koordinaatorid jällegi palusid, et kas esimees või aseesimehed koostavad selle raporti. edasi komisjoni teatis äh, raudteeohutuse direktiivi äh, ja koostöövõime direktiivi rakendamise kohta. leppisime kokku, et esitame suulise küsimuse aruteluks komisjoniga. neljas teatis äh, integreeritud merenduspoliitika kohta Vahemere piirkonnas. see ei puuduta eriti palju transporti, aga eriti palju merendust, vaatamata sellele pealkirjale ja seetõttu me midagi selles osas ette ei võta. arvamused, neid oli kaks kõigepealt kahe tuhande kaheksanda aasta üldise eelarve kolmanda osa komisjoni kinnitamine Äh, vastavalt tavalisele rotatsioonisüsteemile määravad äh, arvamuse koostaja sotsiaaldemokraadid ja siis mobiilse äh, maanteetranspordi töötajate arvamus kahekümne üheksandal septembril otsustati koostada uus raport, proua Bauer Rahvaparteist on uus raportöör minu ettepanek on, et kuna tööhõivekomisjon koostab uue raporti, siis esitame arvamuse sellele raportile. koordinaatorid olid sellega nõus ja jällegi rotatsioonisüsteemi kohaselt sotsiaaldemokraadid äh, koostavad selle arvamuse. kas kõik on siiamaani rahul? tore. Äh, linna liikuvuse tegevuskava kolmekümnendal septembril võttis komisjon vastu vastava tegevuskava. Äh, ning teil on vahest meeles, et parlament võttis aprillis käesoleval aastal äh, vastu omaalgatusliku raporti, Gilles Savary oli raportöör. see tähendab, et menetluskorra kohaselt ei saa me uue raporti, omaalgatusliku raporti kallal tööd alustada ennem aasta möödumist. seega samal teemal omaalgatuslikku raportit saame hakata koostama alles aprillis kaks tuhat kümme, kümme. seega meil oli siin dilemma, koordinaatorite soovitus on, et me korraldame arutelu komisjoniga, see on meil lubatud mis puudutab äh, hindamismetoodikat ja, ja võib-olla võtame siis vastu ka resolutsiooni selles küsimuses. seega, reeglid ei luba meil äh, koostada raportit, aga meil on võimalik äh, pidada arutelu ja koostada resolutsioon. ja koordinaatorid nii ka soovitasid. kas kõik on sellega rahul? tore äh,. kuulamised delegatsioonides. me tegime eh, nelja delegatsiooni ettepanekut. Sloveenia, Horvaatia, Austria, mis puudutab eh, nende riikide vaheliste transpordisüsteeme. Eh, Andaluusia, selle ettepaneku tegi sotsiaaldemokraatide fraktsioon, siis Eesti ja Läti ja Rail Baltica ja piiriületuspunktid Venemaaga, selle ettepaneku tegi ALDE. ja siis rohelised tegid ettepaneku Tšehhi, Austria, Ungari. ja selle puhul uuritakse siis erinevaid transpordivõimalusi nende riikide vahel Michal tegi kindlasti selle ettepaneku, see puudutab arvatavasti jalgrattaga sõitu ning äh, jätkusuutlikku turismi. ning tehti ka ettepanek äh, ühendada Rahvapartei ja Roheliste et, äh, projekt, mis tähendaks, et meil oleks siis kolm suuremat, mitte neli väiksemat delegatsiooni, aga kui te sellega nõus ei ole, siis jääme selle nelja väikese juurde ühesõnaga, ettepanek on siis neli suur, väiksemat delegatsiooni, mis võivad muutuda kolmeks suuremaks. siis ka delegatsioon, mis koosneb neljast saadikust, kaasa arvatud esimees, kes läheb järgmise aasta alguses Washingtoni, et avatud taeva teise läbirääkimiste vooruga algust teha. kas teil on küsimusi? ei. tore kuulamised. koordinaatorid palusid korraldada kolm kuulamist. Teil on vahest meeles, et eelmisel koosolekul rääkisime me sellest, et selle asemel, et korraldada täi-, täielikud kuulamised, korraldaksime rohkem nagu seminarid, kuhu tuleks siis eksperdid, lobitöötajad ja nii edasi, aga soo-, sooviti korraldada ka kolm kuulamist, esimene kuulamine on maanteeohutus, maanteeohutuse alal, mis on seotud komisjoni maanteeohutuse tegevuskavaga, siis sadamate energiavarustus, sadamate ja laevade energiavarustus, mis on muut-, seotud siis kliimamuutusega ja kolmas oleks meremagistraalid seoses isoleeritud piirkondade ja saartega. sellised kolm ettepanekut siis tehti ja kui keegi soovib veel mingisuguseid ettepanekuid teha, siis teil on selleks ka võimalus. kas kõik on nende ettepanekutega rahul? väga tore meil on fantastiline komisjon. edasi komitoloogia. Teil on vast meeles, et me võtsime vastu otsuse, et komitoloogia protsessi jälgimiseks määratakse kaks komisjoni, et, et Euroopa Komisjon meil selga prügiseks ei teeks. minevikus on selline äh, asjade korraldus edukas olnud ning koordinaatorid soovitasid härra Alcatroid ja härra Kuuni kaheks komitoloogia valvuriks. ja see töö algab põhimõtteliselt novembrist, kui te sellega rahul olete. tore. edasi arvamuste vahetus esimesel lugemisel vastu võetud dokumentide kohta. ma teavitasin koordinaatoreid, et ootame nõukogu ühist positsiooni e-, Eurovinjeti asjus Rootsi eesistuja meie kirjale veel vastanud ei ole, ega ma ei ootagi midagi eriti. siis merendus ja bussiliiklus, siis toimub arvamuste vahetus novembri transpordiministrite kohtumisel, vaatamaks üle äh, asjade uued arengud. ja busside osas arvatavasti nõukogu võtab otsuse vastu detsembris. mis puudutab äh, ITS-i ja transpordikoridore, siis öö, äh, on olemas mandaat alustamaks läbirääkimisi Rootsi eesistujaga kas kõik on sellega rahul? kui nii, siis minu poolt oleks praeguseks kõik. härra Seel või kes? härra Seelet, Sellerit ei ole siin. järgmisel nädalal hangin ma endale uued prillid, siis ma näen teie nimesid täpsemalt. härra esimees peaks korraldama arutelu komisjoniga ka pilootide küsimuses. jah, teil on õigus. me, ma saatsin komisjonile kirja, kus me soovisime selgitust äh, lennutundide uuringu kohta, kas see uuring oli teaduslik või mitte. ootame nende vastuse ära ja siis äh, arutame seda koordinaatoritega kas te olete nõus? tore. järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus EMSA-ga ehk siis Euroopa Meresõiduohutusametiga, härra de Reuter on meil külas, me oleme temaga selle komisjoni raames juba aastaid koostööd teinud ja mul on väga hea meel, et ta täna siia tuli et rääkida EMSA tegemistest. palun, härra Tõrvuiter. Äh, tänan, esimees. tere hommikust komisjoni liikmetele, daamid ja härrad. mind kutsuti andma viieteistminutiline sissejuhatav ülevaade, sellega ma üritan toime tulla, samal ajal me näitame mõningaid pilte, tegemist ei ole PowerPointi esitlusega, vaid pildid, mis illustreerivad neid küsimusi, mida ma kokkuvõtlikult esitan. kõigepealt ma tahaksin tänada teid võimaluse eest tutvustada täna siin EMSA töid ja tegemisi hiljuti toimusid samasugused arvamusvahetused minu kolleegidega Euroopa Raudteeametist ja Lennundusametist ja mul on hea meel, et teie komisjon pöörab nii suurt tähelepanu kolmele transpordiga seotud agentuuri tegevusele. ma usun, et see on igati vajalik, sest kõik need agentuurid ja ametid täidavad olulisi ülesandeid nende eeskirjade täitmisel, mille üle teie otsustate siin. ja ilmselgelt on võimalusi ka selles suunas edasi areneda ja ma olen, ootan teiega avameelset mõtete vahetust. EMSA kujul on tegemist ühe regulatiivorganiga, agentuuriga, mis loodi selle aastatuhande alguses. EMSA osaleb äh, väga paljude tehniliste spetsialiseeritud määruste jõustamisega, ma viitan siin Erika paketile, äh, regulatsiooniga tegeleva agentuuriga on see saanud väga täpselt piiritletud mandaadi, mis on sätestatud parlamendi ja nõukogu määruses, see on juriidiline isik, tal on oma eelarve ja ta annab aru oma tegevuse üle või tegevuseta üle, tegevusetuse üle samas on oluline rõhutada, et meie tegevusvaldkonna üldise poliitika määratleb Euroopa Komisjon, kellega meil on väga head suhted ja ma tulen selle teema juurde hiljem tagasi. Euroopa Parlament, kuigi ta ei ole otseselt seotud meie igapäevases tegevuses, on samuti oluline tegija kõikidest sellistes küsimustes, mis puudutab eelarvet ning uusi õigusakte ja parlament ja transpordi- ja turismikomisjon on viimaste aastate jooksul äh, osutanud väga suurt toetust EMSA-le. millised on EMSA põhilised ülesanded? Äh, üldiselt võiks need jagada kolme klasterisse. kõigepealt ülesanne aidata Euroopa Komisjoni kõikides nendes küsimustes, mis seonduvad merendusohutuse aki jõustamisega ja samuti abi osutamine uute seadusandlike aktide ettevalmistamisel. selles kontekstis eh, me peame tegema koostööd liikmesriikidega, et välja selgitada parimad tavad, mis on vajalikud kõigi nende väga sageli keeruliste õigusaktide elluviimiseks. meie teine ülesanne on hoopis teistsugusest vallast pärast äh, tankeri Prestige uppumist aastal kaks tuhat kaks anti EMSA-le ka äh, nõnda öelda äh, operatsiooniga seotud ülesanded võidelda õlireostuse vastu. tänapäeval on EMSA-l on kuusteist suurt õlitõrjealust, mis paiknevad pikk Euroopa rannikud erinevates kohtades liikmesriigid võivad välja kutsuda need õlitõrjelaevad, kui suur õlireostus ähvardab nende rannikud ja selles kontekstis eh, me käitame ka satelliidipõhiste saaste avastamise kontrolli operatsioonisüsteemi Clean CNET. kolmas ülesanne, mis EMSA-le on antud, on välja arendada ning käitada infosüsteeme, mis on vajalikud mereliikluse direktiivi eesmärkide täitmiseks. see on üks kiiremini kasvavaid valdkondi ja ma näitlikustan seda õige pea. ja paari näite varal ja pildi varal ma üritan teile selgitada, äh, mida need kolm ülesannet konkreetselt meie jaoks tähendavad kõigepealt komisjoni abistamine õigusaktide jõustamisel ja nii edasi Äh, selles valdkonnas EMSA viib läbi väga palju inspekteerimisi. ja inspekteerimis, me lähtume põhimõttest inspekteerida inspektorid, kontrollida kontrollijaid. näiteks me kontrollime äh, laeva registreerimisühingute tegevust äh, sest nende ülesandeks on kontrollida, kas laeva ehitus ja laeva remont vastab kõrgematele nõuetele või mitte. me äh, inspekteerime selliseid suuri ühinguid nagu Bureau Veritas, ABS, Lloyds, Register. Äh, me viime läbi auditeid nende peakontorites, piirkondlikus filiaalides, ka väljaspool Euroopat, me isegi külastame laevaehitus, tehaseid Hiinas ja mujal selleks, et teostada järelevalvet äh, nende inspektorite töö üle. teine näide. nagu te teate, enamik õnnetusi merel ei toimu mitte tehnilistel põhjustel, vaid inimveast põhjustatuna ja selles kontekstis on EMSA-le antud ülesanne kontrollida äh, meresõidualase hariduse äh, kvaliteeti nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides kolmandates riikides, seda põhjusel, et nagu te isegi teate, et enamik meremehi, kes töötavad Euroopa Liidu li lipu all sõitvatel laevadel, ei ole pärit Euroopast. Äh, nad on pärit Filipiinidelt, Indoneesiast, Ukrainast ja teistest riikidest. rohkem kui viiekümne kolmanda riigi kodanikud äh, on saanud õiguse töötada Euroopa lipu all sõitvatel laevadel ja seetõttu tuleb kontrollida nende teadmiste kvaliteeti ja diplomite vastavust meie nõuetele ja seda regulaarselt. ja tegelikult tööjõudu kasutavad riigid omavad õigust kontrollida meresõiduohutuse alast haridust nendest riikidest, kust tööjõud tuleb kuid sellega kaasneks väga palju reisimist, kui kõik kakskümmend seitse liikmesriiki hakkaksid saatma oma inspektorid Filipiinidele või Indoneesiasse, et kontrollida sealsete õppeasutuste töö kvaliteeti. ja seetõttu efektiivsuse nimel otsustati, et sellise kontrolltegevuse viib läbi EMSA kõikide liikmesriikide nimel ma võiksin pikemalt rääkida inspekteerimisest, kuid ma ei tee seda, ma tahan lihtsalt rõhutada, et kõik meie inspekteerimised ja kontrollreidid lõpevad aruandega, mis saadetakse komisjonile ja komisjon otsustab, kas on vaja mingit jätkukontrolli või mitte. ja loomulikult ka auditeeritav asutus saab koopia meie raportist ja me alati kutsume neid üles ähm, esitama omapoolseid korrigeerivaid meetmeid. veel paar näidet selle kohta, mida me teeme komisjoni abistamiseks. komisjon on äh, tellinud meilt uuringuid ja nüüd me keskendume rohkem kasvuhoonegaasidele, laeva heitmetele, laeva heitmete jäätmete vastuvõtuseadmetele sadamatel ja tegeleme ka näiteks reisipraamide stabiilsuse küsimusega ja teistega. EMSA-t võib nii nimetada komisjoni sisekonsultandiks. komisjon äh, sageli kutsub meid ühinema komisjoni delegatsioonidega rahvusvahelistel kohtumistel, mitte sellepärast, et neid on vähe, vaid selleks, et esindada komisjoni eh, IMO, IALA, ILO eh, töörühmades ja teistes organites. ma arvan, et nüüd ma olen piisavalt rääkinud meie esimesest ülesandest, meie teine ülesanne tanker Prestige, kohutav reostus, mis sellele järgnes, osa teist kindlasti mäletab seda, kindlasti ka esimees mäletab seda juhtumit. Eh, Euroopa institutsioonid reageerisid kiiresti ja üsna kiiresti otsustati, et EMSA, mis oli äsja loodud, saab täiesti uue ülesande, nimelt välja arendada suuremate, suurema võimsusega äh, saastekorjelaevade võrgustik, selleks et täiendada liikmesriikide äh, ressursse. Need alused on konstrueeritud selleks, et kokku korjata veepinnalt õlireostus, enne kui see jõuab rannikule. sest õlikorje merel on odavam kui selle äh, korjamine rannikult ja kividelt ning liivalt. rääkimata veel keskkonnakahjust, mis sellega kaasneb. meil on juba kuusteist taolist alust. Äh, tegemist on PPP-ga, era- ja avaliku sektori partnerluslepinguga, laevad paiknevad Läänemerel, Põhjamerel, äh, Lääne-Atlandil Vahemeres ja isegi Mustal merel käesoleval aastal <clears throat> me soovime seda süsteemi veelgi täiendada ja tugevdada, meil on kaks täiendavat lepingut, üks on Soome lahe jaoks ja teine Biskaia lahe jaoks. hankemenetlus on käivitunud ja kui kõik läheb hästi, äh, õnnestub meil lepingud alla kirjutada enne aasta lõppu. nagu ma juba mm, lühidalt mainisin, äh, selle ülesande raamides on välja arendatud ka satelliidipõhine äh, õlireostuse avastamise süsteem, mis tähendab seda, et sellised suured katastroofid, mida tuleb ette kord mitme aasta jooksul tähendab seda seda, et äh, väga sageli laevad, kes mööduvad mingi riigi rannikust, pumpavad oma õlised jäätmed üle parda öisel ajal ja kõik need väikesed äh, õlireostused võib-olla kokkuvõttes põhjustavad keskkonnale suuremat kahju kui need harva esinevad suured reostused. süsteem, mis on välja töötatud, kannab nime Clean CNET, saaste avastamise kontrolli operatsioonisüsteem. Äh, see käivitus aprillis kaks tuhat seitse ja on juba avastanud sadu selliseid väiksemaid õlireostusi Äh, väga tihedat koostööd on EMSA teinud liikmesriikide pädevate asutustega selles tegevusvaldkonnas, mis tähendab, et kolmekümne minuti jooksul pärast satelliidi ülelendamist äh, saab rannikuriik, kes vastutab selle merepiirkonna eest juba vastava aruande. kui satelliit avastab mingi õlijälje, siis peab äh, rannikuriik saatma välja oma vaatluslennuki või helikopteri, et üle kontrollida õlireostus ja seejärel käivitada vajalikud meetmed. mitte alati see ei toimi, kuid väga sageli siiski toimib, äh, süsteemi arendatakse edasi ja täiustatakse. Cleansinet teenust äh, osutatakse liikmesriikidele tasuta, seda rahastatakse ühenduse eelarvest kõik rannikuriigid osalevad selle, lisaks sellele ka Norra ja Island. üldiselt on liikmesriigid selle teenusega rahul. ja see asjaolu, et üks konkreetne organ, sel juhul EMSA, pidas läbirääkimisi kõikide rannikuriikide nimel suurte satelliidipilte edastavate firmadega, võimaldas meil saavutada parima diili. Äh, väga kaasaegne süsteem väga hea hinna eest. mastaabiökonoomika saavutamine on olnud alati EMSA töö keskseks ülesandeks. ja rääkides satelliitidest ja nüüd ma jõuan meie tegevuse kolmanda klastri juurde, mereseiresüsteemid kõik need teist, kes osalesid ka transpordikomisjoni eelmises koosseisus, ilmselt mäletavad, oktoobris kaks tuhat seitse kiitis nõukogu heaks resolutsiooni, mille alusel EMSA-le anti ülesanne välja töötada laevade kaugtuvastus ja jälgimise Euroopa andmekeskus äh, mul ei ole aega rääkida pikemalt sellest, mis tähendab seda, et kõik kaubalaevad, ükskõik millisel maailmamerel nad ka ei seilaks, on kohustatud neli korda päevas edastama oma asukoha andmed läbi satelliidi äh, lipuriigile. Äh, lipuriigid peavad äh, looma vastavad andmekeskused saadavate andmete salvestamiseks ja säilitamiseks ning vahetama neid raporteid teiste liikmesriikidega ja liikmesriigid otsustasid, et nad ei taha selle LRIT süsteemi jaoks igaüks eraldi andmekeskust luua, vaid soovivad, et EMSA loob ja arendab välja taolise andmekeskuse kõikide liikmesriikide jaoks, et saavutada mastaabisäästu. meile anti selleks ainult poolteist aastat aega ja mul on täna hea meel äh, teile öelda, et meil õnnestus selle loomine juba juunikuuks, Norra ja Island osalesid samuti selles projektis ja ka terve rida liikmesriikide ülemere territooriume on kaasatud süsteemi ja Euroopa Liidu LRT, LRIT äh, andmekeskus äh, hõlmab kolmekümne nelja lõpuriiki ja see on maailmas üks suuremaid, mis katab kakskümmend viis protsenti maailma laevastikust. seega me saame jälgida kõikide laevade asukohta, ükskõik kus nad äh, maakeral ka ei paikne. liikudes lõpusuunas äh, LRIT-st rääkides me mõtlesime, kas äh, niimoodi vahetatavad andmeid saaks kasutada ka piraatluse vastases võitluses. me võtsime ühendust EUNAFOR-iga, see Euroopa sõjalaevastiku, nad olid väga huvitatud ja kahekümne viiendal septembril alates me edastame ka meie laevade asukoha andmeid EUNAFOR-ile, kuid ainult nende lipuriikide andmeid, kes on andnud konkreetse loa meile. see aitab paremini korraldada ka meie laevade kaitset EUNAFOR-i poolt, ükskõik kus need laevad ka ei asu. ja lõpetuseks paar sõna ka eh, rannikuvetes teostatavast mereohutusalasest tegevuses Äh, laevaliikluse seiredirektiiv näeb ette sellise süsteemi loomist nagu SafeSeaNet väljaarendamist, mis võimaldab jälgida kõikide laevade liikumist Euroopa vetes põhjalikumalt. ja see süsteem võimaldab meil saada ka lasti kohta informatsiooni juhul, kui laev satub laeva õnnetusse ja äh, laeval on ohtlik last, siis on võimalik see informatsioon kiiresti kätte saada Äh, tihedas koostöös komisjoni ja liikmesriigiga äh, on seda süsteemi arendatud välja viie aasta jooksul. Äh, käesoleval suvel see käivitus ja praegu me laiendame seda süsteemi, suunates selle kõikidele liikmesriikide vastavatele pädevatele ametiasutustele, kellel on põhjendatud huvi. ja seal saab olema rohkem kui kaks tuhat kasutajat sadamad, päästekeskused ja kõik muud äh, merendusega seotud asutused, kellele selline informatsioon on vajalik. ja sellest kindlasti kujuneb välja äh, nii-öelda selgroog kogu Euroopa merenduse seire tegevusele. ja paar sõna sellest, milline on meie tuleviku väljavaade. E, esimese sammuna me püüame integreerida kõik need erinevad äh, infosüsteemid ja sellise integreerimise läbi on võimalik kujundada uusi tooteid. näiteks kui ühendada CleanSinet SafeSinetiga, siis on võimalik avastada mitte ainult õlireostuse jälgi, vaid tuvastada ka see laev, kes on pumpinud õlijäätmeid üle parda ja äh, juba äh, niimoodi kuvari eest lahkumata tuvastada saastaja. see on meie eesmärk aastaks kaks tuhat kümme teine küsimus. kas need äh, merendussüsteemid, mida me arendame edasi ja integreerime, oleksid kasulikud ka teistele agentuuridele, näiteks Frontexile, mis vastutab võitluse eest ebaseadusliku rände vastu. see ei ole küll meie töötegevusvaldkond, kuid Frontex vajab ka oma ülesande täitmiseks äh, vastavaid mereservesüsteeme, et kaitsta Euroopa Liidu välispiire. me oleme just Frontex allkirjastanud koostöö raamlepingu äh, ja uurime võimalusi meie edasiseks koostööks. sama puudutab ka kalanduse kontrolliagentuuri. ka nemad vajavad elektroonilist süsteemi, see on väga kulukus ja me oleme allkirjastanud lepingu selleks, et uurida võimalusi koos tegutsemiseks. Eunafuuri operatsiooni ma juba mainisin ja äh, viimastel aegadel on EMSA-t külastanud üsna mitmed admiralid, et välja selgitada, millised on meie koos tegutsemise võimalused. komisjon mitte ainult ei toeta seda ideed, äh, kuid vaid propageerib ka äh, integreeritud süsteemide kasutamist, mida saaksid kasutada mitmed erinevad osapooled äh, komisjon on samuti välja käinud mõte, et tuleks tihendada koostööd naaberriikidega nendes küsimustes. asepresident Tajani on teinud selgesõnalise avalduse selles küsimuses, nimelt ta soovib, et EMSA oleks äh, tihedamas koostöös äh, Põhja-Aafrika riikidega selleks, et äh, tagada suurem mereohutus ja kaitsta merekeskkonda. lugupeetud komisjoni liikmed Äh, lugupeetud esimees, nende sõnadega ma lõpetaksin. Vii-, viimase kuue aasta jooksul on üsna palju ära jõutud tehta, väga palju on veel teha. ma loodan, et äh, teil kunagi avaneb võimalus külastada Lissaboni ning külastada meid ning kohtuda EMSA kahesaja entusiastliku töötajaga, kes tegutsevad mereohutuse nimel meie kaunis hoones ja me uhkusega näitame teile seda, mida me oleme teinud ja saavutanud teie poolt eraldatud raha ja suuniste abil. tänan teid. Well, thank you, Mr. De Reuter. It's very... suur tänu, härra De Reuter väga huvitav oli vaadata ka neid pilte teie brošüüris, kõigepealt siis koordinaatorid äh, kolme, igaüks kolm minutit äh, sõnavõtuks, meil on äh, natukene üle poole tunni ja ma raputan oma haamrikest üsna aktiivselt, kui te ületate oma kõneaega, härra Kuun esimesena Rahvapartei nimel. Äh, danke, Herr Reuter, für die wirklich hochinteressanten Ausführungen und aitäh, härra Reuter, tõepoolest äärmiselt huvitava ülevaate eest, mis, mille puhul te käsitlesite EMSA tegevust meresõidu ja meresõiduohutuse tagamiseks. see on liikmesriikide jaoks otsustava tähtsusega, eriti kui silmas pidada merekeskkonna reostust jälgisin suure tähelepanuga, et pöörata erilist tähelepanu laevameeskondade koolitamisele. me teame, et meil on kolmandatest riikidest pärit laevade personal Äh, kes peab olema tõepoolest hästi ette valmistatud selleks, et meie meredel, Läänemerel ja Biskaia lahes äh, merd sõita. oma koduriikidest neil niisugune kogemus puudub. ja ma leian, et on erakordselt oluline korduvalt, jätkuvalt viidata sellele, äh, et suurt tähelepanu tuleb pöörata ohtlike veoste transportimisele. me me eh, pead, eh, tahaksin rõhutada, et meie jaoks on oluline nüüd ja tulevikus mitte lasta meie merdi, meie sisemeredel sõita ühepõhjalistel tankeritel, kuivõrd see kujutab endast äärmiselt suurt keskkonnaohtu. Eh, seetõttu on EMSA tegevus ja koostöö teie ja siseriiklike äh, vastavate üksuste vahel on seejuures olulise tähtsusega. kui meil peaks õnnestuma see, et me mitte ainult eh, ei jälgi erakordselt ohtlike eh, kaupade eh, vedu, naftavedu, vaid kui meil õnnestub neile ka tõepoolest tõestada, et nemad olid need, kes merd reostasid, siis me suudame koostöös äh, siseriiklike eh, ohutusametitega ja rakendades eh, vastavat lennuparki, et me nad tuvastame, kasutades ära, nagu meie Saksamaal, vastavate õlisensorite olemasolu tulevikus mängib kindlasti olulist rolli ka see, kuidas me suudame siinkohal ära kasutada navigatsioonisüsteemi Galileo ma arvan, et sellel on otsustav tähtsus. ka selles osas, mis puudutab meresõiduohutust, ma näen, et juha-, eesistuja, juhataja vehib juba haamriga, aga ma siiski tahaksin eelnevalt küsida, kuidas me saame asju koordineerida nii, et siseriiklikud avariidega toimetulemise eest vastutavad ametid töötaksid tõepoolest koos EMSA-ga nii, et avamerel äh, avariiolukordi operatiivselt lahendada. meil on vaja vastavaid üksusi, kes on suutelised oluk-, niisuguses olukorras toime tulema, kes omavad vastavat väljaõpet ja kes suudavad kiiresti reageerida. veel kord suur aitäh teie ettekandest, härra Teroiter! aitäh! härra Kuhn, kena, et te e, minu haamrit nägite. sotsiaaldemokraadid, palun. tänan teid, härra Reuter, teie ettekande eest. mul on kolm küsimust. kõigepealt ma tahaksin rääkida laevade merereostusest, e, tanklaevade lekkest ja kas täna on võimalik juba öelda, et selles osas on arenguid, kas äh, on võimalik teada, mitu äh, liitrit õlireostust päevas aset leiab. ma vaatan, siin on ka äh, vastav statistika teie ettekande juures, mis käsitleb õnnetusjuhtumite arvu. minu arvates on nende arv kahekordistunud, need on küll üldised andmed ja ei räägi loomulikult seda, kui rängad on olnud need katastroofid, kuid ma tahaksin teada, mille, mille, milles seisnevad nende õnnetuste arvu kahekordistumise põhjused. ja kolmandaks et te väga sageli esindate ka eh, Euroopa Komisjoni, muuhulgas rahvusvahelistes mereorganisatsioonides. ja siis ma pean silmas Kopenhaageni konverentsi. Eh, kus tuleks ka tingimata laevasõidu küsimusi käsitleda, see on väga oluline selleks, et eh, süsihappegaasi keskkonnareostus eh, jätkuvalt väheneks, mis te oskate meile selles osas öelda? suur aitäh, kaks minutit viiskümmend viis sekundit, suurepärane. Raamaisner, palun. suur aitäh härra Reuter, see oli erakordselt hea ettekanne, ma tahaksin teid tõepoolest selle eest tänada, mul on kaks küsimust, ma arvan, et saan alla kahe minuti hakkama. esimene küsimus, see puudutab satelliitsüsteemi kasutamist, te ütlesite, et satelliitsüsteemi kasutamisel mitte kõik lipuriigid ei lubanud äh, Äh, seda kasutada, kas teie arvates oleks võim-, oleks arukas, et äh, mitte kõik riigi, et seda mm, kõikide lipuriikide jaoks siiski kohustuslikuks teha? ja teine küsimus, kui te tegite, tegelete satiiliseirega, siis te saate andmeid loomulikult mitte ainult merereostuse kohta, vaid te, te saate ka terve rida eh, täiendavaid andmeid, aga kuidas te nende andmetega ringi käite, kuidas on ka tagatud nende andmete kasutamise turvalisus, kas nendest turvameetmetest peetakse alati kinni? Eh, selleks, et need andmed kellegi valesse kätesse ei satuks. aitäh proua Maisna, härra Kraamer. suur aitäh, ma tahaksin teid teie ettekande eest tänada, see oli tõepoolest väga huvitav ettekande. E, eeskätt see, mida te e, rääkisite Clean Sea Service'ist nüüd, kui me räägime Euroopa Liidu ja IMO vahelistest läbirääkimistest. E, IMO Äh, äh, reeglid on ainult kolmes-neljas Euroopa Liidu liikmesriigis seadusandlusse üle võetud, kas te võite seda kinnitada? Äh, kas on selles osas perspektiive, et seda siiski tulevikus teevad ka teised liikmesriigid? ja kui teine küsimus, kui laev oma õlijäägid ja kasutatud õli merre äh, laseb, kas, me teame, et see on illegaalne, aga kui te avastate satelliitsüsteemi abil niisuguse laeva, millised on teie edasise tegevuse võimalused, kui suured on trahvid, mida võib niisugustele tankeritele kehtestada? ja viimaseks, see peatus juba proua Maisna. kas Eh, ei saaks mitte vastu võtta otsust, et eh, Euroopa eh, Liidu sisevetesse omavad sissesõiduõigust ainult need laevad, kes on nõus sellega, et nende üle toimub satelliidiseire, sest et ainult niisuguses olukorras me võime tagada keskkonnareostuse ja merereostuse vähenemist tulevikus, aitäh! suur tänu, härra Kraamer! ja lõpetuseks esimeses voorus härra Van Dalen. Eh, suur tänu teie ettekande eest, mul on küsimus eh, protsesside kohta, see on probleem kõikide agentuuride puhul. et nad peavad eh, pidevalt õigustama seda, mida nad teevad. Te olete ju komisjoni konsultant. aga vahest ütleksite, kelle eest te vastutate oma töö puhul Euroopa institutsioonides? ma sooviksin jah, täpset vastust. siis te rääkisite seiremeeskondadest, mis reisivad üle maailma ka siseveekogudes puhul on muresid näiteks Hiinast toodud kaupade transpordiga? mis puudutab nende kindlustamist Euroopas kas see probleem võib laieneda ka meretranspordile? härra De Ruiter, viis küsimuse esitajat on veel nimekirjas, seega teil on vastusteks vahest kümme minutit ja siis saavad järgmised saadikud esitada oma küsimused. Well, thank you for uh, a number of uh, suur tänu terve rea inspireerivate küsimuste eest. ma üritan vastata selgelt ja täpselt. kõigepealt küsimus sellest, kuidas EMSA saab rohkem aidata äh, rannikuriike, äh, kui on tegu mingisuguse kriisiolukorraga. härra Kuun küsis seda. Äh, ma kordan, EMSA ei ole Euroopa rannavalveorganisatsioon, rannavalve on liikmesriikide pädevuses, nemad äh, jälgivad ise oma rannikuvõttes toimuvat. EMSA äh, võimaldab lihtsalt paremaid vahendeid liikmesriikidele öö, äh, selgitamaks äh,, hankimaks rohkem informatsiooni näiteks äh, laevade lastide kohta ja nii edasi. ma ei rääkinud ennem ka öö, äh, kemikaalidest, kui tegemist on tankeriga, mis veab kemikaale, siis on probleemiks see, et isegi kui äh, välja selgitatakse selle kemikaali nimi, siis äh, rannavalvurid ei pruugi teada, äh, millest vastav aine koosneb. seega me oleme paika pannud süsteemi, e, mis läbi rannavalve saab ühendust võtta aine tootnud ettevõttega ning saada sealt piisavalt infot. seega me anname, me, me, me võimaldame rannavalvel tõhusamalt tegutseda. ja ainuke meie aktiivne tegevus on seotud õlireostusega järgmine küsimus. mitu küsimust puudutasid Clean Sea Neti, see on üsna arusaadav. see süsteem on pälvinud sageli palju tähelepanu. kui palju on siis süüdimõistmisi Clean Sea Neti raames? seda küsimust tuleb rohkem edaspidi tudeerida. terve rida liikmesriike on äh, süüdimõistmisprotseduurid äh, väga äh, hästi paika pannud. näiteks Prantsusmaa Presti prokurör, kes on merendusspetsialist, ta on siis prokurör, tema on süsteemi väga hästi paika pannud, satelliit leiab üles reostuse, välja saadetud alused kinnitavad selle eksperdi raport ütleb, et tegemist on õlireostusega ja sellest piisab prokurörile menetluse alustamiseks. ja tervel hulgal juhtudest on ta saavutanud ka trahvid üsna suured, nelisada kuni viissada tuhat eurot on aga nagu ka juhtumeid, kus satelliit on üles leidnud reostaja, laev on olnud teel sadamasse ja kohe on pidanud äh, operaatorid ka pidanud trahvi maksma. Äh, protseduurid on liikmesriigiti erinevad mõningad liikmesriigid soovivad rohkem tõendeid, nad soovivad teada, kes andis äh, täpselt selle konkreetse käsu kraanid avada, milline inimene pardal. väga keeruline on edukat äh, protseduuri läbi viia, see ei ole EMSA asi. meie ülesanne on paika panna instrumendid, millega leitakse üles reostus ning öö, äh, öö, tõenäoline reostaja. me sooviksime liikmesriikide prokuröridega küll alustada dialoogi, kõigepealt peame me saama loa komisjonilt, sest see ei ole meie mandaadis, selline tegevus, aga meil oleks tõesti tarvis rohkem arutada seda, kuidas öö, äh, olukorda parandada, ma ei süüdista siin küll kedagi veel üks küsimus. miks kahe tuhande neljandast kaheksanda aastani intsidentide arv suurenes? siin mingisugust teaduslikku vastust ei ole, aga tegemist oli laevandusbuumi aastatega. tegevus oli väga aktiivne, väga keeruline oli leida pädevaid meremehi ja kahe tuhande neljandast kaheksanda aastani suurenes just äh, inimlikest vigadest tulenevate intsidentide arv. Äh, mootoriruumi probleemid näiteks, sest seal pole ühtegi inimest, see on kõik automaatne. aga nüüd, kui laevanduse aktiivsus väheneb, näeme me ka arvatavasti intsidentide arvu vähenemist. Õnneks ei leidnud aset mitte ühtegi väga suurt katastroofi, kuigi mitu korda olime me nendele väga lähedal. siis CO2 heitmed, ma seoksin seda ka väävliga. see on väga oluline valdkond. Euroopas on palju tehtud vähendamaks heitmeid autodest, äh, taludest, jõujaamadest, rongidest ja laevandus on paljuski kahe silma vahele jäänud, sest tegemist ei ole ainult Euroopa, vaid ülemaailmse IMO probleemiga ja IMO pole väga aktiivselt tegutsenud. nüüd on IMO-le järjest rohkem survet avaldatud ja ta on paika pannud teatud meetmed, aga rakendustöö on võrdlemisi aeglane Põhja-Euroopa jaoks on heitmete kontrolli valdkond ambitsioonikamalt paika pandud. see probleemiks on ka väävli äh, reostus laevanduses, sest äh, laeva äh, kütus sisaldab ka väävlit. see on selline paradoks, et me, mida rohkem on tarvis roh-, puhast kütust, seda enam öö, ähm, väävlit satub ka heitmetesse. ma olen olnud äh, konsultandiks küll mitmel puhul komisjonile poliitikate väljakujundamises. proua Maisner küsis piraatluse kohta. väga meeldiv, et te seda küsisite tegemist on uue asjaga. kahekümne viiendal septembril, ainult kaks nädalat tagasi, saatsime me sõnumi kõikidele liikmesriikidele, kus me ütlesime, et nüüd saame tehniliselt anda informatsiooni teile, kui te annate meile loa. terve rida liikmesriike vastas kohe, kas isegi järgmisel päeval. mõned ütlesid, et tore, me anname selle info relvajõududele edasi ning te-, mõned liikmesriigid on sellised, kelle puhul ma olen üsna kindel, et nad pärast järelemõtlemist äh, annavad oma nõusoleku, loodetavasti. andmekaitse oli ka siin probleemiks. kogu see andmevahetus toimub EMSA ja autoriseeritud liikmesriikide ametite vahel. Äh, kasutajate arv on üsna piiratud, kui me räägime siin SafeCNetist, siis seal on minu teada üle kahe tuhande autoriseeritud kasutaja, seega nad peavad olema distsiplineeritud, et mitte avalikustada andmeid nendele osapooltele, kel selleks õigust ei ole IMO ja Euroopa Liidu reeglite suhe? järgmine küsimus siis. Euroopa Komisjon on otsustanud üle võtta peaaegu kõik vastavad IMO reeglid Euroopa Liidu õigustikku. minu arvates pole ühtegi suuremat asja kahe silma vahele jäänud kõik peamised reeglid võetakse üle Euroopa õigustiku vahel lisanditega. härra Kraamer küsis Marpoli kohta, konventsioon, mis puudutab eostust siis. Marpol lubab piiratud koguseid õlijääke pumbata merre, aga seda avamerel, mitte rannikuvetes. Marpol paneb täpselt paika, mida võib teha rannikuvetes ja mida avamerel. üldiselt rääkides tähendab see seda, et rannikuvetes Euroopa Liidus, äh, mida Cleansinet seirab, ei tohi äh, silmaga nähtavat äh, õlijääki merre pumbata ma vist vastasin suuremale osale küsimustest. aga kõige keerulisem küsimus siis ja võtke sõna ikka ainult siis, kui esimees lubab. muidu on meil siin anarhia Ehm, karistuste määr ehm, sõltub kohtuniku otsusest. see on kindel põhimõte. aga siin on vastu võetud teatud reeglid laevareostuse puhul rakendatavatest karistustest. Ehm, trahvid ei ole küll harmoneeritud, aga meie õigustik on paika pannud, et reostuse eest vastutavaid laevu ei saa, ei pruugi karistada ainult trahvidega, vaid ka kriminaalkorras. niisiis operaator, kes ütleb, et kapten öö, äh, peaks jäätmed merre pumpama, võib ka minna vangi. ma üritan siin julgelt vastata ka Peter van Daleni küsimusele, kes äh, uuris siis, et kelle ees me vastutame. minu boss on agentuuri juhatus, kus on esindatud kõik liikmesriigid e, ja samuti Euroopa Komisjon. see üksus määrab tööle agentuuri direkt-, direktori, äh, kiidab heaks tööprogrammi, võib äh, lahti lasta direktori, võib mitte heaks kiita tööprogrammi ja nii edasi. aga peale selle ka Euroopa Parlament äh, üsna aktiivselt kutsub agentuuride direktoreid aru andma, et mida on nendele eraldatud rahadega täpselt ette võetud parlament võib küsida küsimusi, tehnilisi küsimusi, seda ta ka teeb, transpordikomisjonis, eelarvekomisjonis. Euroopa Kontrollikoda kontrollib agentuuride tegevust igal aastal, igal aastal öö, toimuvad külaskäigud, mis kestavad mitu nädalat, uuritakse igat pisiasja seega minu arvates kontrolli tase on üsna piisav. ja siis lõpetuseks Hiina terasetooted. see jah, on probleemiks ka olnud merendussektori puhul, kui me räägime sellest buumiperioodist kahe tuhande kuuendast kaheksanda aastani telliti nii palju uusi laevu. et iga terasetootja pidas ennast Hiinas äh, laevaehitajaks. kõik uustulnukad ütlesid, et me oleme nüüd äh, laevaehitajad ja ehitasidki siis laevu täiesti suvalistes kohtades, näiteks kuskil jõe kaldal vabas õhus. kuna nad, nende suutlikkus ei olnud väga suur, tegelesid nad peamiselt siseveekogude aluste ehitamisega, aga ka merealustega. aga klassifikatsiooniametid olid tublid, meie avaldasime neile ka survet ja Äh, kuna buum oli niivõrd suur, puudus klassifikatsiooniametitel ka piisavalt äh, kvalifitseeritud inimesi. aga minu arvates meil ei ole siin ohtu, et see viitsütikuga pomm tiksub praegu. et meil on meredel liikumas ebapiisava kvaliteediga laevu. suur tänu. jah, ma oleks teid katkestanud nii või naa, sest päris mitu inimest soovib veel sõna ja me oleme ajast maha jäänud. aga on täiesti mõistlik, et kõik, kes soovisid sõna, seda ka nüüd saavad, ühtegi uut inimest ma juurde ei lisa. järgmisena proua Vlasto Grandes Pascals, the Council, Mr Ugias and that's it. Otherwise we'll be sellega lõpetame, äh, sulgeme kõnelejate nimekirja. proua Vlasto, üks minut. tänan. ma räägin kiiresti. direktor, te rääkisite inspekteerimise läbiviimisest. eelmises parlamendi koosseisus olin mina raportööriks äh, sadamate kontrolli seadusandluse osas, seda kontrolli sooviti tugevdada äh, ka teistel töökohtadel, selleks on vaja andmebaasi, mis oleks piisavalt suur. ja meie ettepanek oli kasutusele võtta uus süsteem, äh, mis iga aluse jaoks koostab riskiprofiili ja neid inspekteerimisi peaks läbi viima Euroopa agentuur. selleks on vaja andmebaasi, kus oleks sisestatud iga aluse kohta riskiprofiil ning andmed läbi viidud kontrollide kohta, mida teie agentuur teostab. selle süsteemi nimi on TETIS kaks, mis peaks ühilduma SafeCNetiga ja teiste süsteemidega. kas te võiksite meile nüüd öelda, kuidas areneb selle uue süsteemi rakendamine, millal see käivitub ja see süsteem, millest ma äsja rääkisin, kas see saab põhinema digitaaltehnoloogial ja kuidas Pariisi memorandumiga ühildunud riigid leiavad vajalikku informatsiooni sellest süsteemist? proua Bilbao, palun suur tänu, esimees, ja ma tänan härra äh, Reuterit antud selgituste eest, mul on kaks konkreetset küsimust. Te rääkisite sellest, et on vastavad õlitõrjealused, neid on kuusteist ja te ütlesite, et aasta lõpuks sõlmite veel kaks täiendavat lepingut äh, Soome lahe ja Biskaia lahe jaoks. kus konkreetselt need laevad hakkavad paiknema? ja millised saavad olema äh, nende aluste ülalpidamiskulud, arvestades seda, et aasta lõpus lisandub veel kaks alust. ja küsimus, mitu korda on nad osalenud operatsioonides ma olen parlamendis kaks korda rääkinud piraatlusest ja sellest, et kalalaevad on kaitseta jäetud. üks kalaalus on kinni peetud, pantvangi võetud laevapere liikmed ja minu küsimus on, kuidas siis teie poolt kirjeldatud süsteem võitleb selle vastu? Hispaania valitsus ei ole suutnud anda vastuseid nendele küsimustele ja minu küsimus on, kas nemad pöördusid teie poole teie süsteemi kasutamiseks, et tõhusamalt reageerida niisugustele vahejuhtumitele? härra Grandes, mm, tänan, härra de Reuter, nagu te teate, ma olen tähelepanelik jälginud teie agentuuri tegevusi, ma osalesin Äh, registriühingute ja finantseerimiskavade koostamisele ja olin raportöör äh, äh, laevaheitmete direktiivi teemal. mul on paar küsimust. kõigepealt ma kordan seda, mida ütles proua Bilbao. uus leping, mida te mainisite Biscay lahe kohta, milline saab olema jurisdiktsiooni küsimus, milline ajaperiood on selle lepinguga ette nähtud milline saab olema ooterežiim. Te rääkisite pakutavatest teenustest võitluseks piraatluse vastu, osa riike andis jaatava küsi-, vastuse, osa on veel äraootaval seisukohal. kas Hispaaniale on seda võimalust pakutud ja kas nad on selle vastu võtnud? ja lõpetuseks, kui efektiivne on seiresüsteem merereostuse avastamisel ja kas on võimalik rakendada ka äh, kriminaalkaristust, kui selgitatakse välja, et need tegemist on korduvate õigusrikkumistega või ränga hooletusveaga. millisel määral süsteem ise suudab vahet teha äh, õigusrikkumiste erinevate astmete vahel ja hooletuse määrade vahel? tänan. Grazie Presidente, velocemente volevo suur tänu, ma räägin lühidalt. ma tahtsin vastukaena sellele, millest te rääkisite, öelda, et te soovite tulevikus süvendada integreeritud süsteemi. Te rääkisite võimalikest kokkulepetest näiteks Frontexiga. nagu te teate, meil on suur probleem ebaseaduslike sisserändajatega Itaalias. seega igasugune koostööside Frontexiga oleks meile kasulik ja ma tahaksin seda rõhutada, et olukord on muutunud katastroofiliseks ja tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik selleks, et taastada normaalne olukord. ja seiresüsteem, mille teie olete välja arendanud, on suurepärane ja oleks suurepärane, kui me tulevikus saavutaksime ka vastava koostöökokkuleppe Äh, ma olen esimest korda selles komisjonis ja kuulen ülevaadet erinevate Euroopa agentuuride tegevust, äh, tegevusest ja seetõttu ma leian, et teie poolt mainitud integreeritud lähenemine agentuuride vahelise koostöö arendamiseks on suurepärane, nii nagu ka koostöö meie naaberriikidega, mis on äärmiselt oluline, nagu on rõhutanud ka komisjon. oluline selle strateegia elluviimiseks tänan ja ma olen tänulik meie komisjoni liikmetele, et nad pidasid kõneajast kinni ja lõpuks. Grazie presidente, sarò brevissimo uh,. <clears throat> Mi sembra di capire che l'azione. härra Kuljas, tänan. mul jäi mulje, et eh, agentuuri tegevus keskendub rohkem äh, ennetavatele meetmetele ja mitte niivõrd äh, reostuse järgsete probleemide lahendamisele. seetõttu ma tahaksin teada saada, milliseid õiguslikke probleeme on teil tekkinud, nagu härra Kraamer vihjas just äh, niimoodi jurisdiktsiooni vallas. milliseid probleeme on agentuuril tekkinud selles tegevusvaldkonnas ja konkreetsemalt ma tahaksin teada saada et mõnikord tekib probleeme Euroopa territoriaalvete määratlemisega, meil on praegu need Sardiinia, Korsika vahel äh, Bonifacio kanal, äh, mis kuulub võrdsetes osades Itaaliale, Prantsusmaale ja juba on sõlmitud leping ohtlike kaupade veo reguleerimiseks läbi selle kanali. mu küsimus on, kas agentuur saab taotleda ka uusi instrumente selliste vahejuhtumite ennetamiseks, nagu meil on olnud möödanikus. sest võib-olla ka, ka teised liikmesriigid soovivad lubada ohtlike kaupade vedu sellistes piirkondades. tänan, härra De Reuter, palun teid vastata nii lühidalt kui võimalik ja ma usun, et kui te ei jõua vastata kõikidele küsimustele, võite te meie komisjoni liikmetele nendes konkreetsetes küsimustes kirjalikud vastused anda Äh, Postal Control andmebaas käivitub esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist, me oleme ajagraafikus ja kõik liikmesriigid osalevad selles projektis. proua äh, Bilbao ja härra Pascali küsimus. Äh, need täiendavad laevad, kes paigutatakse Biskaia ja Soome lahte, me oleme alles avaldanud hanke menetluse kutse ja oleme üles kutsunud operaatorfirmasid osalema selles, me ei oska praegu täpselt öelda, kus need laevad hakkavad paiknema, me oleme lihtsalt määratlenud selle üldise äh, territooriumi. mis see maksma läheb? mitte eriti palju. kogu selle õli tõrjesüsteemi eelarve on kakskümmend kaks miljonit aastas, kõik need laevad, mida ma mainisin ja see satelliidipõhine süsteem Clean Sea Net äh,, saab oma vahendeid sellest summast. kas on juba laevad osalenud? jah, need laevad on juba kolm korda osalenud tõrjeoperatsioonides ka Hispaanias. Äh, Atalanta operatsioon piratide vastase, ma ei mäleta peast, ma pean seda üle kontrollima kuid ma usun, et on, need toetavad seda kontseptsiooni kas CleanSeaNet süsteem suudab ka välja selgitada nii-öelda hooletuse erinevaid mm, tasemeid, loomulikult satelliit annab andmeid selle kohta, kas tegemist on suure õlilaibuga või väiksemaga, kuid kohapealne ülevaatamine, ülekontroll laevade, vabandust, lennukite ja helikopterite poolt annab täpsemat infot koostöö Frontexiga ebaseaduslike rände tõkestamisel. ärge unustage, et, et meie ainult edastame merendusalaseid andmeid. Äh, meie ei vastuta rändepoliitika eest ja meie ambitsiooniks on saada merendusalase ja mereliikluse alase informatsiooni keskseks pakkujaks. mis puudutab territoriaalvett ja äh, liikmesriikide vahelisi vaidlusi, meie jääme sellest vaidlusest kõrvale, meie roll mm, on Euroopa Liidu vetes, aga liikmesriikide vahelistes vaidlustes ja territoriaalvete vahelistes vaidlustes me ei osale. tänan, härra De Reuter, mu ettepanek on, kui komisjoni liikmetel on veel täiendavaid küsimusi, siis ma olen kindel, härra De Reuter vastab teile kirjalikult, kui te saadate vastava päringu EMS-ile. ta on alati olnud väga koostööallis, kui mina olen EMS-aga ühendust võtnud, kuid aega meil napib ja mul on, ma olen väga tänulik teile, et te tulite täna siia kohale ja selgitasite transpordikomisjonile EMSA roll, me soovime teile edu, nii teile kui ka EMSA-le, suur tänu teile. ja härra direktor ütleb, et äh, EMSA vajab ka transpordikomisjoni toetust ja esimees vastab, et kindlasti me toetame, abistame teid ja me loodame ka proaktiivselt tegutseda, nii nagu teiegi, kes ei oota laeva uppumist, vaid tegutseb proaktiivselt, selles osas on Euroopa Liidu varem kritiseeritud. ja selleks on moodustatud SafeCNet ja CleanCNet võrgustikud. suur tänu, EMSA on meile edastanud kutse neid külastada, me kaalume seda äh, millalgi tulevikus, tänan teid veel kord. Members, we've got a kaheminutiline vaheaeg, kuni me korraldame ümber äh, istumiskorra siin laua taga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

Colleagues, if you could. kolleegid, istuge. siis saame jällegi jätkata, me oleme natukene ajast, ajakavast maha jäänud. ja täna hommikul on meil vaja ära kuulata veel jutt kolme projekti kohta. esimene arvamuste vahetus koordinaatoriga kolmanda prioriteetse projekti osas, härra Davignon on koordinaatoriks. niisiis, palun, härra Davignon, umbes kümme minutit on teil aega, võib-olla natukene rohkem, aga ma oleksin väga rahul, kui te piirdute kümne minutiga ja siis saame esitada küsimusi. härra Davignon. Take... suur tänu, härra esimees, loodetavasti mul nii kaua ei lähe. Le Parlement se trouve le rapport que j'ai fait euh, pour euh, faire le point. parlamendil olen ju oma aruande esitanud see puudutab viieaastase töö kokkuvõtet. aruanne käsitleb prioriteetse projekti number kolm. nagu te teate, on tegemist kahe eh, raudteekoridoriga Hispaania ja Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa vahel. kui viie aasta kokkuvõttena koostatakse raport ja kui mul on au äh, anda siin järgmisele koordinaatorile üle tegevuse võti, siis poleks võib-olla mõtet rääkida sellest, mida on juba tehtud, vaid teha tegevusest järeldusi ja esimese järeldus, mida teha saab, viieaastasest tööst on vajalik selleks, et anda Äh, asi edasi, äh, kui näide PPP-st ja koostööst komisjoniga. meie esimesed järeldused on positiivsed. Äh, ja esimene järeldus seisneb selles, et niisuguse projekti elluviimine on täna vajalikum kui kunagi varem. selleks on mitmeid põhjuseid Prantsusmaa ja Hispaania vahel. tekivad üha suu-, suuremad raskused piiri ületamisel, teiseks omandavad keskkonnakaitselised meetmed üha suurema tähtsuse, sest on ju täiesti selge, et ainuüksi raudteeliini ehitamine on ebapiisav, sellest ei piisa ei turistidele ega ka tähendab reisijatele tervikuna ega ka kaupade veoks on ju oluline, et kui edasi arendatakse sadamaid, siis arendataks ka välja struktuuri saras nende edasiveoks. seega pole üllatav et me oleme kuskilt, oleme juba veidi kuidagi ka hiljaks jäänud. suurprojektide puhul tegelikult pole see sugugi üllatav. see pole mitte tõdemus, mis peaks meis esile kutsuma meeleheite, kuid me peaksime endalt küsima, millest säärased viivitused ja hilinemised tekivad. Neid põhjusi on kolm. esiteks tehnilised probleemid kui me räägime kiirmagistraalide ehitamisest, siis need tuleb ehitada linnadest mööda, tuleb ehitada tunneleid, tuleb ehitada vastav infrastruktuur ja selleks on vaja täiendavaid lubasid. see on väga oluline punkt. asi pole ju mitte alati valitsuste heas tahtes või selle puudumises, vaid on olemas reeglid, mida tuleb silmas pidada tuleb äh, korraldada kuulamisi, tuleb äh, haldusreegleid kinni pidada, haldusreeglid on erinevates riikides erinevad, teiseks äh, ja see on oluline järgneva viie aasta jaoks siseriiklikud prioriteedid tuleb vaieldamatult viia kooskõlla Euroopa Liidu prioriteetidega, kui ma seda ütlen, siis te saate juba kohe aru, milles tegelikult need raskused seisnevad. on ju täiesti selge, et iga valitsus püüab eeskätt hoolitseda öö, siseriikliku infrastruktuuri väljaehitamise eest kui piiriüleste struktuuride väljaehitamise eest seetõttu seisab ka meie raportis, et kui riiklikke, siseriiklikke prioriteete ei suuda Euroopa prioriteetidega kooskõlla viia, siis on see takistuseks. sest piiriüleseid infrastruktuure saab ehitada suurepäraselt ainult siis, kui sellest aru saadakse, siis kaovad takistused, arengutõkked mõlemal pool piiri. kolmas põhjus ja sellega kaasnevad ka terve rida soovitusi, seisnevad selles, et et Hispaania ja Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal Äh, peavad äh, ühiselt äh, mõtlema, ühiselt otsustama infrastruktuuri kui terviku üle ja mitte ainult pead murdma või keskenduma oma tähelepanu sellele, milline on see piiriülene jupikene, vaid nägema asja kui tervikut. muidu ei suudeta silmas pidada teisi prioriteete, valitsuste toetusel saab sel juhul üles ehitada vastava struktuuri, loomulikult peab koordina-, koordinaator siin öö, olema aktiivne, sest muidu ei saa ta saavutada soovitud tulemust ega kasutada ära projekti elluviimiseks eraldatud rahalisi vahendeid. kolmandaks kolmandad põhjused seisnevad vajaduses välja selgitada, mida tegelikult ette võtta saab. see on oluline kaine inimmõistuse seisukohalt me peaksime olema suutelised otsustama, mida me teeme juba olemasoleva raudteevõrgustikuga, eh, kas eh, uus eh, kiirtee asendab selle, täiendab seda, kuidas nad on omavahel kooskõlas. sageli me puutume kokku sellega, et uut, uusi võrke haaratakse nagu konkurentsi mõiste alla, vanade raudteevõrkude olemasolu ei taheta nagu arvestada. neljanda alapunktina tahaksin nimetada ka seda, mida oleme kuulnud ka teistest raportitest et oluline on signaalsüsteemide väljaehitamine, sest on ju vaja tagada, et üldised soovitused, kuidas neid kutsutaksegi, ja see, mis puudutab koostalitusvõimet, et kogu eh, koostalitus eh,, talitlus oleks eh, reaalne kuid seda tuleb kõike ette näha, seda tuleb planeerida. lõpetuseks tahaksin öelda veel kahte asja, esiteks ma kirjeldan korraks teile hetkeseisu. on näha, et kohapeal tehtavad tööd selleks, et infrastruktuuri piiriüleselt Hispaaniast Prantsusmaale rajada, siis praegu on olukord selline. ja Hispaania ja Portugali vahel on see suhteliselt sarnane, ehkki ka praegune majanduskriis on loonud teatava ebakindluse programmi eluviimise suhtes ja see on fakt kui silmas pidada ka tulevasi arenguid ja tulevast finantseerimist, siis kui me vaatame kõiki rahastamise vahendeid, mis on Euroopa Liidu käsutuses, siis on Prantsusmaa eh, õigemini Hispaania projektid, need, mis on saanud suurema rahastamise osaliseks kui Prantsusmaa omad. võib-olla sellepärast, et Hispaania projektid on tulutoovamad, ma ei tea see tähendab seda, et äh, tegemist on prioriteetseima projektiga kui ei kunagi varem. me peame äh, otsustavalt selle projekti elluviimisega edasi liikuma, äh, püüdma sellega toime tulla kehtestatud ajalises raamis ja me peame arvestama äh, funktsioneerimise ja koordineerimise erisusi hispaanlaste ja prantslaste vahel. me peame need erisused ületama, et tagada koostalitusvõime ja selle me peame pöörama eeskätt kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolaastal senisest suuremat tähelepanu. sellekohased ettepanekud kavatsemegi esitada, sest on ju täiesti ilmne, et Äh, lahendamist vajavad ka finantseerimisküsimused, sest äh, finan-, finantseerida saa ju tegelikult neid pro-, projekte, mis on jõudnud kõige kaugemale, mis kõige kauemini juba funktsioneerivad. Äh, kui asjale taht läheneda tahta korralikult, kui näidata üles teatud vaimuannet, siis on võimalik tähtaegadest kinni pidada ja seetõttu tahaksin härra Sikile kõigile soovida suurt edu selle prioriteetse projekti elluviimisel. suur tänu, härra Davignon. me ootame ka väga härra Saki meeldivat öö, äh, koostööd, aga kõigepealt härra Pascal Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias, señor... suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Tavignon, teie töö eest. Äh, ma arvan, et te võite oma töö üle uhke olla, te olete väga tõhusalt tegutsenud kahju, et teie head tööd ja häid äh, soove varjutavad erinevad probleemid. oleks andestamatu, kui härra Saki äh, peab tulevikus samasuguste probleemidega maadlema Euroopa unistus tuleb lõpuks ka ellu kunagi viia, meil on tarvis suur, tugevat siseturgu ning aitamaks kaasa, aitamaks kaasa siseriiklike prioriteetide elluviimisele. kolmandal projektil on mitu aspekti, kõigepealt probleemid Portugalis, mis lahenevad tegelikult üsna äh, jõudsalt. valimisperioodi ajal oli väike intsident Portugali parteid äh, vaidlesid, kas tegemist ikkagi on riikliku prioriteediga. Õnneks probleem lahenes ja portugallased äh, projekti seiret ei lõpeta. teisalt väga negatiivne on Prantsusmaa ja Hispaania vaheline piirkond. me oleme juba algusest peale öelnud, et nad aitavad meid erakordselt tõhusalt terrorismivastases võitluses, seega selles valdkonnas oleme me prantslastega heades suhetes, aga ma ei ole päris veendunud öö, äh, selles, et nad äh, Hispaaniat päris Euroopasse kuuluvaks peavad. tegemist on siiski Euroopa projektiga, Hispaania on oma kodutöö ära teinud Hispaania täidab oma kohustusi. me oleme eraldanud maksimaalsed ressursid, aga probleemiks on see, et prantslastel puudub täielikult huvi. see on fakt. niisiis, need probleemid tuleb ületada, tegemist ei ole ainult Hispaania, vaid Euroopa projektiga meie riigi jaoks on see hädavajalik, nagu ka Portugali jaoks. ka tolle riigiga on meie suhted väga vennalikud ja nii kaupadel kui inimestel on Püreneesid vaja ületada võimalikult kiiresti meil peab olema võimalik eksportida võimalikult kergesti, tagada võrdsed võimalused teistega. seetõttu ma olen rahul, et see probleem nüüd siin ka avalikkuse ette toodi. ma ei soovi siin kedagi liigselt kritiseerida. aga tegemist peaks olema ju piiriülese projektiga, meie täidame oma kohustusi. ning Prantsusmaa peaks lõpetama venitamise, peaks tegutsema kiirest, kiiremini selle projekti jaoks, mis on terve Euroopa ning meie äh, riikide jaoks väga oluline. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, härra Komes. suur tänu. Äh, härra Davignon, kõigepealt suur tänu teie info eest ja viimase viie aasta jooksul tehtud töö eest kõigepealt üldisemat sorti küsimus. Te rääkisite siin teatud probleemidest ja rõhutasite, et võtmetähtsusega on parem koordineeritus. pärast viieaastast kogemust võib-olla saate te öelda, et kas te tunnete vahest, et koordinaatorina ei ole teil piisavalt survevahendeid äh, Äh, sundimaks inimesi kiiremini tegutsema. milline oleks teie nõuanne, kas on teatud vahendeid, näiteks eelarve või mingisuguseid muid vahendeid, mida saaks paremini kasutada, et edusammud oleksid suuremad? Äh, niisiis, kuidas koordinaatori tööd paremini teha? Alde nimel proua Bilbao Muchas gracias también al señor Davignon por... suur tänu, härra Davignon, äh, suure töö eest. mind huvitab äh, see prioriteetne projekt number kolm vägagi, sest mina elan äh, sellises piirkonnas, mis ka selle projektiga seotud on ning ma olen teadlik mineviku ja olevikugi probleemidest. Baskimaa institutsioonidele on olnud see alati väga oluliseks projektiks, sest, sest see on meie ühenduslüli Euroopaga. see on meie jaoks prioriteediks, sest see aitab meil ületada piire ning osaleda Euroopa projektis me teame, et Prantsusmaa president härra Sarkozy on tellinud aruande selgitamaks välja, mis probleemid seal täpselt on, seal on palju probleeme äh, vabaühenduste, kohalike omavalitsustega äh, ja nii edasi. niisiis, mida äh, ja see kõik takistab edusammude saavutamist. härra Sarkozy on seega tellinud aruande mis aga või, võib juhtuda siis, kui see raport on negatiivsete järeldustega, kui ta järeldused on näiteks, et paar väikest lisaühenduslüli oleks Prantsusmaale piisav. mina ei sooviks sellega piirduda, ma soovin et projekt äh, praegusel kujul edasi läheks. aga milline on teie arvamus? ja mida meie siin Euroopas saaksime ette võtta? suur tänu, härra Van Dalen. suur tänu, härra Davignon. suur tänu teie jõupingutuste ja diplomaatliku äh, tegevuse eest. ma olen ka teie eelnevaid äh, aruandeid viimastest aastatest lugenud äh, ning äh, on tõesti näha, et asi on väga keeruline. nüüd te annate teatepulga üle oma järeltulijale. miks te oma viimases raportis ei öelnud, et ma andsin oma parima, aga me ei saavutanud midagi? ning siis oleks te tõesti kõik probleemid avalikkuse ette toonud, miks te seda ei teinud? härra Kraamer Roheliste nimel. kõigepealt tahaksin üleüldise märkuse. reedel me saime koordinaatorite raportid ja nüüd tahate, et me täna neid juba arutame. olen äh, elukutselt õpetaja enamikus raportist olid prantsuse või inglise keeles. ma siiski tahaksin, et tulevikus saaksime me niisuguseid raporteid kolm-neli nädalat varem, siis me saame tõepoolest neid diskuteerida, sest need, kes tunnevad asja vastu tõsist huvi, siis tekib neil üleüldse selleks ajaline võimalus. ma leian, et seda on meil tõepoolest tarvis. teine märkus, mida tahaksin teha, alati küsitakse, kas on Äh, parem äh, varblane peos kui, kui luik katusel. nüüd on meil tegemist olukorraga, kus me oleme kaks koma viis miljardit kulutanud viimase viieteistkümne aasta jooksul, ent me pole saavutanud mitte mingit nimetamisväärset edu äh, võib-olla meil siiski õnnestub see projektid nüüd ellu viia selleks, et tagada öö, olukorra parandamine ja keskkonnale soodsam olukord kliima soojenemise tingimustes, sest et et ainult nii me suudame nii transpordipoliitikas kui ka kliimapoliitikas edu saavutada. kui me rääkisime suhetest Prantsusmaa ja Hispaania vahel eh, selle trassi ehitamisel, siis ma mäletan, et sellel oli ka teatud eellugu, mis eh, oli hõlmatud, millega puutusime kokku juba siis, kui ehitati kiirteed Hispaania ja Prantsusmaa vahel eh, seda ehitati kümme aastat, kusjuures äh, hispaanlased ehitasid oma osa valmis ja prantslased mitte, see on praktika, mis ei tohiks mitte mingil juhul teist korda öö, äh, korduda, seetõttu ma leian, et on erakordselt oluline, et oleksid, leiaksid aset bilateraalsed kohtumised ja bilateraalne rahastamine. seetõttu tahaksin küsida, kas öö, äh, selles Püreneedes kujunenud olukorras, Püreneedes on olemas Prantsusmaa ja Hispaania vaheline bilateraalne elementaarne kokkulepe ja kas äh, mõlemad pooled on jõudnud trassi mahamärkimiseni. kolmandaks, see puudutab TGV raudteejaamu. Prantsusmaal äh, ehitas neid kümme, ainult kaks neist on äh, äh, raudtee, mm, raudteedega ühendatud nende raudteede ehitamine linnade sees võtab väga kaua aega. nüüd tundub nii, et neid DŽV-sid on, nende DŽV jaamadeni on võimalik jõuda ainult äh, autotranspordi äh, abil. kas ei oleks mitte siiski õigem äh, raudteed nende DŽV jaamadeni välja ehitada, sellepärast et see oleks ka muuhulgas ka keskkonnasõbralikum? aitäh, Maicel, palun Uh, eh, mina leian, et see esitatud küsimus Davignonile eh, ja need probleemid, mis on tõstatanud, on tekitanud meie komisjoni liikmete seas niisugust emotsionaalse purske, tundub, et probleemid on rohkem Prantsuse poole peal kui Hispaania poole peal ja te ise ka vihjasite sellele. aga see pani mind mõtlema, kas need probleemid, mis seostuvad selle konkreetse projektiga, on ähm, riiklik probleemid või on need äh, raudtee igavesed probleemid, sest raudtee alati leiab äh, kümme põhjust, äh, miks nad ei saa midagi teha, selle asemel, et öelda üks põhjus, miks nad suudavad. kas see on tõesti riiklik probleem või on see tõesti üldine raudtee probleem? Äh, kus asjad võivad väga keeruliseks minna. ja härra Davignon, nüüd on teil võimalus vastata. tänan, ma vastan selles järjekorras, nagu küsimused esitati. kõigepealt härra De Grandes Pascalile viis aastat või isegi rohkem kui viis aastat oleme me seisnud silmitsi probleemiga. nimelt äh, ebapiisav info liikumine äh, ja ma tulen selle küsimuse juurde tagasi ikka ja jälle, kuna see seostub äh, asjakohaste küsimustega. algne ajagraafik pandi küll paika, kuid äh, äh, Hispaania partnerid on liiga pikka aega sellest kinni hoidnud ja sellega on tekkinud küsimus äh, ja on esitatud küsimused, et kui me ühe või teise asja kõrvale jätame, kas me jääme graafikusse või mitte ja nad ütlevad ei, ei, me jääme ajagraafikusse ja siiski kujunes niimoodi paar aastat tagasi, et viivitus venis väga pikaks, mm, viis kuni seitse aastat, sest see tekitas pinkeid, sest üks osapool tegutses ühest hüpoteesist lähtudes, kuigi teadsid, et see on ebarealistlik. ja sel põhjusel oma viimases aruandes ma rõhutasin seda, et kui me ei suuda info liikumisel läbipaistvuse struktuuri täiustada. siis me satume jälle vanade probleemide küüsi. sama vana see nagu raudtee ajalugu on, me hakkame kahtlustama, et vastaspoolel on oma mõtted, oma tegevuskava, mis ei sobi kokku meie algse kavaga ja just see projekt on tulvil taolistest äh, mõtetest mõlema osapoole pool, mis ei aita projekti edenemisele kaasa. ja kui nüüd käsitleda olukorda praktilistest aspektidest lähtudes, siis Prantsuse äh, ametivõimud on mulle väitnud, et tegemist on prioriteetse projektiga ja siin ma vaatan proua Bilbao poole ning soovin öelda, et, et tõepoolest Prantsuse valimiskampaania ajal äh, Prantsuse minister avaldas kahtlust selle prioriteetsuse üle. Äh, vastaspool aga vaidlustas selle, kuid isiklikult ma arvan, et ma arvan ja kaldun arvama, et mõlemal pool piiri peavad osapooled oma probleemid ise lahendama. millal see teoks saab, me ei tea, võib tekkida raskusi, kuid neist tuleks üle saada, võib-olla mõlemal osapoolel on omad põhjused selleks. prantslastel on omad põhjused Äh, miks nad sellised järeldused on teinud ja unustanud tulemused ja ka hispaanlastel ja kui nüüd tõepoolest vaadata silmi, silma pro praktilistele lahendustele, siis praegu tegutsetakse nagu vaakumis. ja me oleme liiga palju kulutanud sõnu vaakumis äh, tegutsedes ja seetõttu on selline olukord välja kujunenud. kuid ma ei kõhkle selles projektis ega ka mitte Portugali osapooles ma lihtsalt tahan öelda, et info seisukohalt on olukord veelgi hullemaks muutunud, kuid see probleem tuleb lahendada. nii palju sellest ja rääkides nüüd koordinaatori rollist, siis koordinaator peab ähm, tegutsema nende äh, süüdistuste äh, kõrvaldamiseks, et leida lahendus, mille alusel on võimalik teha täiendavaid ettepanekuid. nii palju siis selles küsimuses. ja vastuseks proua Bilbaole, kuid ma ei ole kindel, et see küsimus tuli temalt. ei ole Prantsuse ja Hispaania vahel kahepoolseid lepinguid, välja arvatud see, äh, mis on olnud jõust alates üheksakümne viiendast aastast, seega puudub uus koostööinstrument kuid nagu ma oma aruandes juba ütlesin, nende koridoride jaoks loodud juhtumistruktuurid ei ole piisavad. on kujunenud välja küll majandusliku huvi põhjusel rühmitused, äh, kuid nende pädevuste ring ei ole piisav nende probleemide käsitlemiseks. ja seetõttu on tehtud ettepanek tingimusi muuta. põhimõtteliselt on nii Prantsusmaa kui Hispaania eh, seda ettepanekut aktsepteerinud, jääb ainult oodata, kas nad seda hakkavad ka tegelikkuses rakendama või mitte. ja nüüd jääb vaid oodata ja vaadata, kas neid põhimõtteid tegelikult ka ellu viiakse. Äh, viimastel kuudel on selle üle palju räägitud ja võib-olla sellega seostub ka teatud hoiakute probleem. on vastastikku kriitikanooli pillutatud, mis ei ole alati põhjendatud olnud, aga kui suhtumine paraneb, siis on võimalik ka see probleem lahendada. Te esitasite küsimuse, kas meil on meil koordinaatoritel on piisavalt ka mõjuvõimu oma ülesannete täitmiseks. tuleb selgelt aru saada, et koordinaator on koordinaator. ta ei ole komisjoni esindaja, ta on vahendaja. ja selle ülesande täitmiseks peab koordinaator olema võimeline talle antud ülesandeid täiel määral täitma. Äh, kui te olete lugenud ja tutvunud minu aruandega, siis te mõistsite, et nii see ei olnud viimase viie aasta jooksul. aga kahe ministri vahelise kokkuleppe alusel ja ma kohtusin nende ministritega ka enne seda, kui ma hakkasin aruannet koostama, sain ma nendelt loa muuta menetluskorda nagu ma ütlesin, koordinaator peab täitma oma ülesandeid ja peab aru andma oma tegemistest. sel põhjusel on aastaaruanded väga olulised, sest nad peegeldavad tegelikkust. kajastavad seda, mis toimus, mis jäi tegemata ja mis oli kavatsus. ja seetõttu on komisjoni jaoks äärmiselt oluline ja ka nõukogu jaoks oluline võtta arvesse kõik need aspektid oma seisukoha kujundamisel, sest komisjoni seisukoht eh, Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali küsimuses määratleb ka edaspidise poliitika. ja ma loodan, et eh, selle kujundamisel lähtutakse ka koordinaatori poolt tehtud ettepanekutest Te ütlesite, et loomulikult kannatlik meel, diplomaatiline suhtumine on hea asi, aga aga miks mitte öelda, nad ei suuda, nad ei taha. Äh, ja miks ma seda oma raportis ei väljendanud, seda seetõttu, et ma ei nõustu sellega. Äh, viieaastase töö järel on mul jäänud mulje, et hetkel on oluline keskenduda sellele, et seda on võimalik teha, kuid tuleb muuta metoodikat. sel põhjusel ma koostasin raporti, mida ei saa pidada optimistlikuks, kuid raportis ma rõhutan seda, et on võimalik rohkem saavutada. ma ei väida, et see oleks võimatu. ma ei ole veendunud, et see oleks täiesti võimatu, võib-olla ma eksin aga minu võimuses on panna kirja oma arvamus. üks raskusi, proua Bilbao, seisneb selles, et meil on väga palju Äh, partnereid selle arutelu käigus ja seega info edastus ja läbipaistvuse nõuet tuleb kohaldada kõikidele osapooltele. sinna hulka kuuluvad erinevate riikide esindajad ja ka esindajad nendes riikides. selles osas on võimalik väga palju veel ära teha ja minu ettepanek on, et kõik asjaolised huvipooled peaksid osalema kohtumistel, kus pannakse kokku kavad, määratletakse vahe-eesmärgid ja kontrollitakse nende täitmist. Eh, kui räägitakse ka jätkukontrollist, mis on äärmiselt oluline ka komisjoni jaoks, et otsustada, kas jätkata rahastamist või mitte. komisjon peab sellise otsuse langetama, koordinaatorid omalt poolt aga saavad öelda, kas on tegemist endiselt prioriteetse projektiga, millised on raskused, kuidas neist üle saada, kuid see, tegemist on siiski poliitilise otsustusega ja see ei kuulu projekti äh, korralduskomitee pädevusse. mis puudutab äh, raporti tõlkimist äh, erinevatesse keeltesse ja nende väljajagamist parlamendiliikmetele, ma ei saa sellele küsimusele vastata, mina lõpetasin oma aruande koostamise tähtaegselt, aga jällegi see ei ole minu ülesanne öelda, millal ja kuidas. kuid samas me ei tohiks unustada neid objektiivseid raskusi, ma tooksin ühe näite. kui meil on ette antud ajagraafik, siis me peame tagama ka selle, et need, kes opereerivad raudteel, omaksid vajalikud veeremid, ronge, vedureid, selleks, et oleks ka logistiline tugi ja enamikes riikides, kui me rääkida raudteefirmadest, infrastruktuuri haldusfirmadest, äh, on kolm erinevat ametiasutust. ja iga ametkond keskendub oma probleemidele ega ole huvitatud teiste probleemidest. kuid selline olukord on mitte ainult raudteel, vaid ka mujal. ma lihtsalt kasutasin seda näidet. tänan, härra Davignon ja sellega me anname sõnajärje teie kolleegile härra Brinkhorstile. Äh, meil on jälle siin vahetub sõnavõtja, kuid ma tahan tänada teid komisjoni nimel äh, koordinaatorina tehtud töö eest ja me ootame koostööd härra Sakiga tulevikus. tänan So I welcome up to the top table. niisiis, nüüd on siia poodiumile tulnud härra, härra Brinkhorst, ta on sellistel poodiumitel istumisega harjunud, ta on endine Euroopa Parlamendi saadik ja tema on koordinaator kuuenda projekti puhul. see on siis raudteeühendus Lyonist Liidust äh, Ukraina piirini. seega, härra Brenkhorst, teil on kümme minutit. suur tänu, härra esimees, mul on väga meeldiv siin transpordikomisjonis jälle viibida, see on olnud alati tähtsaks äh, liitlaseks äh, meie pilootprojektidele. veel kord suur tänu võimaluse eest teiega kõneleda nagu te mõistate, kuues projekt on keerukas eh, ja poliitiliselt on sellega tegeletud juba kaua aega väga kõrgel tasemel. ühe, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal lepiti esimesed projektide osas kokku ja see puudutab ka osasid kuuendast projektist, ma ei hakka siin seda pikka ajalugu välja tooma, pigem räägiksin äh, erinevatest edusammudest. esimene on siis Lyon äh, ja Torino. Need kaks suurt linna Prantsusmaal ja Itaalias on olnud ühendatud juba kaua aega ning nüüd tuleb öelda, et Prantsusmaa pool on edusammud julgust tekitavad Äh, praegune valitsus on olnud samuti väga aktiivne. Äh, kolm esialgset tunnelit on, valmivad äh, käesoleva aasta lõpuks. esimene on Laport, teine Lapras ja kolmas Lotran. Itaalias, nagu te mäletate, et härra Virano juhitud keskus on jõudnud ka nüüd kokkuleppele, millele peavad alla kirjutama veel kohalikud omavalitsused. Valle de Süüsi piirkonnas oli mitmeid probleeme minevikus, aga nüüd äh, ja ei soovitud seal raudteed rajada, aga nüüd loodetavasti itaallased ennem detsembrikuuks saavad kokkuleppele ka selle piirkonna osas ja järgmisel aastal algavad ka ehitustööd loodetavasti ka rahalised ressursid eraldatakse, praegusel raskel ajal on muidugi sellega pro-, probleeme, aga loodame siiski. see on loomulikult pikemaajaline nägemus Lyoni ja Torino vahelise tunneli kohta. see saab olema viiskümmend seitse kilomeetrit pikk, see on kõige pikem tunnel üldse. isegi pikem kui La Manche'i all olev tunnel viimasel paaril aastal on toimunud vilgas tegutsemine olemasoleva Lyoni ja Torino äh, liini asjus. ma soovitan teil tõesti seda reisi teha äh, Lyonist Torinast, see on väga ilus maaliline piirkond küll, aga see reis kestab tunde. kui äh, praegune lii-, praeguse liini liiklus äh, aga väga ei ak-, äh, palju ei aktiviseeru, ei saa äh, investorid ka tulevikuprojekti osas oma raha tagasi, seega see ei ole enam tasuv. niisiis, tegemist on sellise testjuhtumiga liik-, mis puudutab liiklust Itaalia ja Prant-, Prantsusmaa vahel. ma panin paika töögrupi, kus oli infrastruktuuri mänedžerid, ohutusagentuurid ja ka esialgselt regulaatorid. ning eriti oluline on, et äh, paar aastat tagasi loodud Euroopa Raudteeamet on samuti olnud suvest alates siin osaline. minu arvates on tegemist esimese pilootprojektiga, mis töötab väga tihedalt koos Euroopa Raudteeametiga. ning loodetavasti selle taustal saavutame me suurema koostoimimisvõime, suurema koostöö riiklike võrgustike vahel. eelnevates aruteludes on päritud probleemide kohta, ma ei hakka siin keerutama. ma olen mitmes tööstusharus olnud tegev, aga raudtee tundub olevat ainuke sektor, kus siseturg ei ole jõudnud veel otsuste tegijate aiu. ma sõitsin täna Haagist Brüsselisse ja nagu ikka, jäin nelikümmend minutit hiljaks, sest äh, hollandlased ei prioritiseeri seda raudteeliini. Äh, läänest itta on küll väga hea ühendus, aga Brüsseliga on probleeme. ja see ei ole ainult hollandlaste probleem, selliseid probleeme on igal pool. minu kavatsus on kaasata täielikult Euroopa Raudteeamet, kelle teadmised võivad olla kasulikud ka arvamuste muutmisel. me räägime siin koostoimimisvõimest, me räägime äh, probleemidest Itaalia ja Prantsusmaa piiril, kus reegleid äh, vastastikku ei tunnustata. üheksakümne seitsmendal aastal näiteks ei toimunud mingisugust liiklust, sest raudteetuled olid erinevad. samuti on probleeme erinevustega pidurite reeglistikus. Prantsusmaa, Itaalia inimesed ei räägi ka ühist keelt ja seetõttu on neil raskem koostööd teha. see jällegi tähendab, et piiril tuleb vahetada rongijuhti ja see jälle viidab aega ning samuti peavad olema mingisugused ohutusmanuaalid rongides. ma ei ole varem raudtee valdkonnas tegutsenud ning seetõttu koordinaatorina on mul huvitav vaadata, kuidas Euroopa praktikas toimib. ning selles valdkonnas saate teie parlamendina kõvasti ette võtta. ma ei kurda, ma arvan, et Prantsusmaa ja Itaalia on hakanud mõistma kui tõsine olukord on, aga äh, äh, nii, asi on väga lihtne, kui me raudteetulesid ei, ära ei vaheta, ei muutu Euroopas mitte midagi. Veneetsia Trieste äh, sektsioon aga tekitab palju mul muresid, probleeme. samuti on seal probleeme rahastamisega kuues projekt ei ole tegelikult ju Prantsusmaa-Itaalia vaheline projekt, vaid see on äh, ida ja lääne vaheline side, kus ühendatakse, see on ainuke, ainuke ühendustee Kesk- ja Lääne-Euroopa vahel lõuna pool Alpe. ma näen, et siin on paar Veneetsia inimest siin saalis ning ma arvan, et nad nõustuvad sellega, et teie liinil on seal probleeme kuigi edu on saavutatud Itaalia, Sloveenia vaheliste, vahelisel institutsioonide koostöös, on endiselt probleeme kultuuri tausta tõttu näiteks. Trieste oli pikka aega okupeeritud, nüüd äh, ta, ta oli kunagi täielik Itaalia äärepiirkond, aga nüüd äh, on tegemist integratsiooniga ning seetõttu tuleb äh, luua mingisugune ühisstruktuur nagu Lyoni, Torino vahel. seega tuleb luua mingisugune ühine üksus Sloveenia ja Itaalia vaheliseks koostööks siis Divača, Ljubljana, Budapest, Budapest-Ukraina piir. kui rongiga sõita Triestest Budapesti, peate te kaasa võtma väga paksu raamatu. Ehm, Budapestiks saab see läbi. loomulikult eh, arengud on positiivsed ning erinevad osapooled alustavad ka aktiivsemalt koostööd, aga majanduskriis on kõiki kõvasti mõjutanud, esimest korda on aga sloveenid ja ungarlased astunud eh, samme ühtse projekti eh, läbiviimise suunas. kokkuvõtteks, isegi arvestades majanduskriisi, olen ma mures eh, Veneetsia Trieste ja eh, Trieste eh, Kooperi vahelise liini tõttu. Triestest eh, Kooperisse sõit on nagu eesli seljas. see on ainult viis kilomeetrit. Kooperist on Trieste näha, aga mingisugust korralikku teed seal vahel ei ole. seetõttu äh, te mõistate, miks, miks mul nii hilises eluetapis on väga põnev selles valdkonnas tegutseda. nüüd äh, rahanduslikud küsimused. uues olukorras, majanduskriisi tingimustes on pööratud rohkem tähelepanu infrastruktuurile. samas on oluline mõista, et liikmesriikidel on raha vähe erainvestorid on tõrksad, aga ma arvan, et terve mõistus hakkab äh, aast-, pärast aastast majanduskriisi natukene taastuma. Äh, investorid äh, soovitasid algselt oma klientidele kiire kasumi võimalusi, aga nüüd on hakanud terve mõistus taastuma. Euroopa Investeerimispank on üks peamisi ressursiallikaid allikaid äh, olulistele infrastruktuuriprojektidele. miks energiainfrastruktuur on oluline prioriteet, aga raudteeinfrastruktuur mitte? see ei tulene sellest, et Euroopa Investeerimispank ei huvitu sellest, vaid teie peate avaldama survet äh, oma kodumaadel, muutmaks äh, mentaliteeti. Euroopa Investeerimispank saab juurde tõmmata ka teisi investoreid ja seeläbi saavutame me ka selgeid tulemusi. me peame sihtotstarbeliselt kasutama ka Euroopa oma ressursse, et siseturg toimiks keskkonnasäästlikult. mida ma siis tulevikus kavatsen ette võtta? mina sellelt töölt ei lahku, mind määrati uuesti samale kohale kolmeteist, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. ma kavatsen rohkem koostööd teha Euroopa Raudteeametiga ja ma kavatsen aktiivsemalt tegutseda vahendustegevusega ning ma veel kord ütlen, Torinost Lyoni äh, on suvel väga ilus sõita ning äh, seal te, kui te sõidate seal teel, siis te näete ka, miks on nii keeruline tulemusi saavutada. Lissaboni lepingu valmimiseks kulus kümme aastat, selle rongiliini valmimiseks kulub viisteist aastat, loodetavasti olen ma siis veel elus tänan, härra Brinkost, enne kui ma annan võimaluse teistele sõna võtta, siis ma tahan öelda, et ka mina olen aastaid raudteega seotud olnud ja ma tahan öelda, et ma olen sama frustreerunud nagu teiegi äh, nende hilinemiste tõttu äh,. ma olen frustreeritud sellepärast Äh, kui aeglased rongid liiguvad. mul on, on niisugune väike lugu, mis äh, seda seletab. Ühendkuningriigis Flying Scotsman kuulus auruvedur ja otsustati kulutada palju raha selle auruvedari ülesehitamiseks ja taastamiseks. kui see oli tehtud, siis kõik ütlesid, suurepärane projekt ja järsku äh, tekkis lahkarvamus raudteelaste hulgas, kas ta on värvitud õigest värvi või mitte. kas see toon, mis on valitud, on õige. vot sellistesse frustreerivatesse üksikasjadesse me teinekord takerdume oma suhetes raudteega. kuid ma olen valmis äh, kasutama oma mõjuvõimu selleks, et kaasa aidata avatud siseturu loomiseks äh, ka raudtee valdkonnas. me vajame meelekindlust, kuid ma loodan, et saabub päev, kui see teoks saab. kas mina olen veel siis elus või mitte, see on juba teine küsimus. meil on neli sõnavõtusoovijat. härra Kantsian Rahvaparteist kõigepealt. Quanto tempo avrei, Presidente, per parlare di questo argomento? <laughs>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 ma leian, et me peaksime sellele üha rohkem tähelepanu pöörama ja sellele suuremat sisu andma, sest olukord on tõesti kurvaks tegev. nii infrastruktuuri poole pealt kui ka majandusliku külje pealt. meie olukord ei ole sugugi hea. igal juhul ma leian, et selle projektiga on suuri probleeme aga võib-olla on võimalik neid lahendada. ma olen nad rühmitanud nelja kategooriasse ja ma tulen üksikasjade juurde hiljem tagasi, aga te mainisite mõningaid aspekte sellega seoses. kas probleem on valitud marsruutides või on tegemist poliitiliste valikutega? ma olen Veneetsiast, ma olen tuttav selle küsimusega. algul valiti Lyon, Torino, Veneetsia, Devatša, hiljem lisandusid probleemid äh, Ljubljana suunal. kui tegemist on seda liiki probleemiga, siis me peaksime suuremat mõjuvõimu kasutama, suuremat survet avaldama ka piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele, sest mitte kes, kes siis, kui mitte nemad ei tee neid valikuid, me peame selle lõpule viima ja kogu programmi täpsemalt määratlema. see peaks olema meie lähtepunktiks. kui see marsruut oleks õigesti paika pandud, siis tuleks mõtelda ka nende voogude peale ja äh, kesksõlmede peale ning probleemi lahendamisel just sellest aspektist lähtuda. teiseks, ajakava ja menetlus, nagu te varem ütlesite, on väga suur vajadus selle raudteeliini järele. on vaja jõuda Budapesti, Kiievisse. meil on äh, kahekümne neljas liin, meil on Balt-, Läänemere, Aadria mere telg, meil on kolm olulist telge ja seetõttu tuleb mõelda sellele, kuidas pikki neid telgmarsruute, liikumist ja kesksõlmi jaotada ja korraldada. ja seetõttu on oluline mõelda ka sellele, kas meil on piisavalt finantsvahendeid, kas me suudame kõike seda rahastada, me peame leidma finantslahendused ja mul on ettepanek lisaks võlakirjadele, mida teie mainisite, ähm, mida võib-olla ostavad kokku ähm, väga paljud asjast huvitatud, me peaksime loodu, looma ka vajaliku fondi selle projekti infrastruktuuri jaoks, sest see raudteeliin on väga tähtis ja nimetatud fond või sihtasutus peaks saama võimaluse selle liini erinevate lõikude finantseerimisel osalema. Äh, kuna kohalikud vahendid on napid, äriplaan ei ole täiuslik ja taolise poliitika rakendamisel oleks meil võimalik kasutada mehhanismi, mis soodustaks avaliku ja erasektori äh, finantseerimist läbi kohalike äh, PPP-de selleks, et üles ehitada vajalik infrastruktuur. ja arvestades seda, et meie majanduslik olukord on praegu raske. see võimaldab meil neid algatusi käivitada erasektori toetusel ja saada ka erasektori toetusmehhanismid tööle ma usun, et Euroopa Investeerimisfond, vabandust, Euroopa Investeerimispank on oluline tegija selles, kuid viigem asi lõpule äh,. käivitagem see raudteeliin. et asi hakkaks liikuma ja nüüd ma pean lõpetama, kuna esimees viibutas haamrit. tänan proua Kantsen ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Tikau. tänan, esimees. ma üritan rääkida lühidalt. mul on küsimus, mis ei puuduta ainult projekti kuusteist, vaid ka projekti seitseteist. ma loodan, et tulevikus nimetatud kaks projekti liituvad Budapesti ümber ja seejärel pikendatakse Bukaresti ja Konstanza suunal, sest ainult niimoodi on võimalik tagada kiirrongiühendus ja vajalik infrastruktuur, mis hõlmaks kogu Euroopa Liitu ja minu küsimus on, milline on teie tuleviku nägemus ja kas teie toeksite, toetaksite seda äh, ambitsioonikat projekti, pikendada äh, projekt kuuenda liini äh, Bukaresti ja Budapesti ja sealt Bukarestini ja Konstantsani. proua Lichtenbergen, kolm minutit ja viisteist sekundit, palun. Um, um, aitäh, ma arvan, et selle projekti puhul tuleb lähtuda sellest, et et on, üks asi on rääkida Itaalia raudteest, teine asi on neid kasutada, mina kasutan neid siiski sageli. kas ma peaksin inglise keeles jätkama? ei. Tirooli keele tõlki ei ole. hästi, ma jätkan siis inglise keeles võid alustada, mis keeles? ahah. ja hea küll, aga loodetavasti ma ei, ma ei pea selle eest oma konto summade mahaarvamisega maksma. olukord Itaalia raudteel, nagu ma alustasin, on endiselt probleem. ja seetõttu tahaksin siinkohal rõhuta, mis eeskätt raudteeliikluse puhul on minu jaoks oluline. olen tõdenud, et et kui me räägime Lyoni Torino liinist, et seal on terve rida äärmiselt kriitilisi momente, kuid kõik see, mis asub äh, idas, äh, kagus äh, või, ja Veneetsiast kirdes, kui kui me tahame, et raudtee oleks atraktiivne liiklusvahend ka tulevikus, siis me ei tohi eh, hüpnotiseeritult jõllitada neid kahte punkti, vaid me peaksime siiski arvestama sellega, mis jääb nende kahe punkti vahele tegelikkuses. ja et me saame aru, et tegelikult nende kahe punkti vahele jäävad geograafilised punktid on erakordselt atraktiivsed ja kui me juba mõtleme üle-euroopalistes koridorides, siis tuleks mõelda terviklikult. me ei tohiks olla keskendunud ainult mõnele suurprojektile, vaid pöörama tähelepanu tõepoolest oluliste punktide vahelisele infrastruktuurile, me peame tegema nad atraktiivseks, läbitavaks ja huvipakkuvaks. ainult siis me saame edasi liikuda, ainult nii on võimalik läbimurre, sest et ainult eh, sel kombel on võimalik kaasata tohutult eh, määral vajaminevaid rahalisi vahendeid. jah eh, me ei tohi mitte mingil juhul lähtuda sellest, et me alustame kirikute esitamist kõrbe, me ei saa lähtuda sellest eh, lähenemisviisist, kui me räägime tunneli Lyon Torino eh, rajamisest. me peame eh, mitte käsitlema suurprojekte kui eraldiseisvaid vaid me peame nägema neid tervikuna ja seetõttu leian ma, et eh, seda trassi saab ja tuleb juba praegu kasutada ja et see on võimalik äh, täiendavate äh, vedurite rongide ette ähm, äh, seadmisega, see aitab ületada mäekurusid ja teeb sellise, sellise lõuna pool Alpide asuvat trassi läbimise võimalikuks. me peame Äh, arvestama aga ka seda, et inimestel puudub siiamaani tunnetus, et need projektid oleksid kuidagi nendega seotud. meile tundub, et see, äh, ah jaa, need on keegi ke,, tegemist on kellegiga kusagil Hollandis või veel kus mujal, see pole ometi võimalik. me peame, kui mul vähegi õnnestub, Eh, eh, haarama kaasa kohalikud kogukonnad. me peame näitama, millist kasu neile niisugused projektid tõotavad ja siis me saame lahti öö, ehm, olemasolevatest eh, psüühilistest probleemidest, asi ei ole mitte selles rahas, mis meil puudus on, asi ei ole mitte selles, et on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid, asi on selles, et suhtumist on vaja muuta. aitäh! Eh, Van Dalen, kolleeg Van Dalen, palun. aitäh. härra Brinkhorst, teil on väga pikk kutsealane karjäär, teie valitud kiirraudteetrass on tõesti väga keeruline projekt olin kahekümne viie aasta vältel samuti raudtee-ehituses tegev ja selles mõttes oli minu jaoks huvipakkum kuulata, mida te ütlesite. kui eh, teatud projektide elluviimisel on eh, esma, eh, on olukorras domineerivaks pooleks olnud riik, siis sellise olukorra muutmine on loomulikult keeruline ja see on väga komplitseeritud ülesanne, mille elluviimiseks soovin teile edu. mul on kaks küsimust kui me räägime eh, töödest eh, eh, trassilõigus Koper-Divaka kahe tuhande kaheksandal aastal, siis me oleme sunnitud tõdema, et selles on tekkinud väga suurajaline nihe. kuidas on võimalik, et see projekt ei ole lõpule viidud? kuidas on võimalik, et nii paljude aastate äh, möödudes pole seda projekti isegi mitte alustatud. mul on jäänud mulje koordinaatori tegevusest nende projektide puhul, et nad kaldu, et te kaldute teatud määral pessimismi, te näete, et asjad kuidagi kulgevad, kuidagi loiult, aga kuidas te kavatsete öö, eh, ületada selle piiriülese raudteetõkke? Mr. Dalton kaks kõnelejat veel, siis härra Brinkhorst saab vastata nendele kõigile küsimustele koos, härra Tootan. Äh, äh, suur tänu. ma tahaksin tulla tagasi ühe eelkõneleja sõnade juurde, mis puudutab rahvastiku öö, äh, piirkondi ning nende reaktsiooni projektidele. Lyoni, Torino öö, lõigu puhul ootab Prantsusmaa-poolne rahvas öö, väga rahutult juba projekti valmimist ja poliitikud toetavad seda projekti. tõsi ta on, Mont Blanci ja Fesüsi tunnelites toimusid katastroofid probleemiks on peamiselt see, et toona sõitis seal trassil liiga palju veoautosid, nüüd on majanduskriis ja neid nii palju ei ole. kahe tuhande seitsmendal aastal oli Lyonist kuni Itaalia piirini äh, pidev maantee ummik. ohutuse ja keskkonnanõudeid ei täideta, õhukvaliteedi ähm, näidud näitavad, et meil on tarvis võimalikult palju liiklust suunata maanteelt raudteele. rahvas äh, toetab seda, tehniliselt on see väga keeruline, me teeme küll edusamme, aga ja, ja samas äh, meedia annab teada, et äh, Itaalia poole inimesed on vägagi sellele projektile vastu. härra Kraamer. Um suur tänu minu arvates ei ole asi rahas, siin öeldakse, et meil on rohkem raha tarvis. tunnelialased uuringud toimuksid kiiremini. kui meil oleks rohkem head tahet, sest viie kilomeetri alased uuringud ei saa olla nii kallid. kõigepealt tuleb ära teha see, mida saab kiiresti teha, täita lüngad, muidu hakkavad inimesed projektidele vastu. see on äh, su-, suureks probleemiks äh, Euroopas äh, vaheliste sidemete ülesehitamisel. Budapestiga on samuti probleeme, eelmine projekt Bratislavasse jäi katki, sest koordinaator äh, Äh, kes oli äh, pärit Slovakkiast, ei soovinud oma poliitikute vastu äh, võidelda. meil on tarvis korralikku koordinaatorit. siis on veel siin väikesed hollandlaste probleemid, aga minu arvates on selline suhtumine jabur miks on Trieste ja Kopaki äh, ühendamine aga nii suur probleem, miks seda ei suuda äh, lahendada? suur tänu, äh, härra Brinkhorst nüüd um, uh, ma tänan komisjoni liikmeid väga nende sõnavõtu eest, mis on alati niimoodi valgustava mõjuga koordinaatorile. kõigepealt esimest tahan ma öelda, et oluline rõhutada, ja proua Lichtenberg seda ütles, teil peab olema nägemus terviklikust projektist. ma tahan siis isiklikult öelda, härra Van Dalen ütles, et mul on nüüd pikk karjäär selja taga. Teil on õigus, ma poleks kunagi seda tööd üles võtnud, kui mul poleks olnud tulevikuvisiooni. Äh, ma olen huvitatud sellest, et see on minu töö, kuid ma olen huvitatud sellest, et ma tahan ühendada Lääne- ja Ida-Euroopa omavahel. mul on olnud unelm mul on alati olnud see unelm ja härra Vandalen kuulub küll teise erakonda, kuid on selge, kui me soovime siseturu korralikku funktsioneerimist, siis peaks olema meil üle-euroopaline struktuur ja Kesk- ja Ida-Euroopa on selles mõttes sama tähtsad kui Lääne-Euroopa kuid teil kõigil on õigus, kui te ütlete, et alati on ka riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud küsimused. Euroopa koosnebki piirkondlikest ja kohalikest aspektidest, see ei ole kunagi niisugune äh, üliriik ja ei jäta, äh, ei ole oma sellist ambitsiooni, kuid meil on ka need kohalikud probleemid riikides, olgu tegemist siis keskkonnaprobleemidega või tuumaprobleemidega ja see not in my backyard on kurikuulus suhtumine ja ja see on väga oluline suhtumise probleem ja kui me tahame midagi äh, ära saa-, korda saata, siis minge koha peale ja vestelge kohapealsete inimestega. Ähm, proua Lichtenberg vist ütles, et härra Aano tegi suurepärast tööd, tema nimetas äh, ametisse kõigepealt härra Brode ja seejärel härra Berlusconi ja nüüd on sellel palju rohkem toetust kui varem, kuid äh, me ei ole veel jõudnud lõpusirgele, piirkondlikud valimised seisavad ees ja kuni need valimised ei ole läbi, ei saa me praegu arutada uue sihtasutuse fondi moodustamisest, me ei saa seda praegu teha, aga kui te küsite, mida me saame teie jaoks ära teha, siis ma ütlen, rääkige oma liikmesriigi valitsuse esindajatega ja püüdke äh, suunata neid kohalike omavalitsustega kokkuleppe saavutamisele. kuid loomulikult ma pidin kuskilt alustama, äh, näiteks Torinos. küsimus ei ole mitte ainult tunnelis, kuid kõigepealt tuleb äh, hetkeolukorda parandada, sellega me tegeleme, sellesse on kaasatud Euroopa Raudteeagentuur ja selle nimel me töötame härra Van Dalen küsinud, kas ma suhtun optimistlikult, kas ma usun sellesse projekti, jah, ma usun sellesse, sest mind on motiveerinud jätkusuutlikkus. ma olen seitse aastat olnud keskkonna eest vastutav ja siis rääkisid ainult vähesed rohelised sellest, nüüd räägivad keskkonnast kõik seega see on õige tee ja jätkusuutliku arengu tagamine on meie tuleviku suunamis, kuid riiklikud huvid seisavad meie teel ees. riiklikud raudteed mõtlevad niimoodi, et meie liin lõpeb siin, teie oma algab seal ja te olete ainukesed, kes saavad siin muutusele kaasa aidata ja vastates nüüd konkreetsetele küsimusele. härra Kansin, teil on õigus äh, Ähm, marsruudi probleemid on olemas, kuid teie peaksite meid aevastama nii äh, Veneetsia Trieste paatil kui ka Koperdi Vatšelini. ja härra Moreti on suur asjatundja selles küsimuses, te peaksite temaga konsulteerima. ka temal on seisukoht selles, kuidas tuleb arendada ida-lääne, põhja-lõuna suunalisi telgi. rääkige temaga Euroopa Investeerimispangast rääkides eh, ja ma räägin oma isiklikust kogemusest, on võimalik midagi ära teha äh, mitte mingisuguse äh, spetsiaalse fondi loomise läbi, vaid äh, mõelda ühendustele, piiriülestele ühendudele. ja härra Huter, kes on peadirektor, ütleb, et meil on roll täita nende piiriüleste ühenduste arendamisel ja me ei saa kogu struktuuri küll finantseerida. miks me finantseerida Navarast Triestesse või Triestesse edasi, see on Itaalia poole peal. meil on rahalisi vahendeid uuringute läbiviimiseks, kuid kogu selle asjal on mõte ainult siis, kui see hõlmab kogu seda projekti. Itaalia on rikas riik nagu Holland ja nagu teisedki ja seetõttu ei ole võimalik Euroopa Investeerimispangal finantseerida kogu Itaaliat hõlmavat lõiku. proua Tikau proua Tikau, kus te olete? ma, ma saan aru, et te olete just sellest Euroopa osast, kus on võimalik ühendada projekt ük-, kuus ja projekt seitseteist. mina esindan projekti kuus ja ma usun, et tulevikus saab meil olema rohkem kontakte seitsmeteistkümnenda projekti koordinaatoritega ja teie äh, ettepanekud on igati huvipakkuvad selleks, et eda-, edasi arendada seda ühendust Budapestist Bukarestini ja edasi, kuid uskuge mind, äh, mul on veel ees paar aastat tööd, seega kui te soovite Bukaresti suunal tegutseda, siis ühendagem käed. härra Verano vaatluskeskuses teeb veel kasulikku tööd, kuid siiski otsustavaks saavad olla piirkondlikud valimised ja pärast seda tuleb langetada otsus. ja ma usun, et parlament aitab mind selles, pöördub Itaalia valitsuse poole palvega raha eraldamiseks äh,, raha eraldamiseks pärast piirkondlikke valimisi, kohalikke valimisi. härra Van Dalen, ma nõustun teiega, riigid on olnud liiga domineerivad ja seetõttu on oht, et taas riigistatakse taasrikastatakse, taasrigistatakse pangad, infrastruktuur ja raudteed, kuid te ilmselt nõustute minuga selles küsimuses. Copper Divacio lõigu küsimus, miks nii suured eh, viivitused ajalool? kunagi oli Tito nimeline mees, aastaid tagasi ta okupeeris Teise maailmasõja lõpus Trieste linna ja Itaalia, Sloveenia küsimus on ikka veel päevakorras. Copper Sloveenia jaoks on väga prioriteetne, see on äh, kolmekümne kilomeetri lõigul ainuke sadam ja Triest on teises riigis. ja see on nüüd seotud ajaloolisega sasi, ajaloolise asipondradega, me ei saa ajaloog, ajalugu muuta. seega minu ülesanne on selles, et ühendada Koper Divačaga ja Koper Trieste vahel, nii et sellest oleks kasu mõlemale poolele mul ei ole mingeid erahuvi selles, kuid tegemist on suurepärase äh, nurgaga Euroopas ja maailmas ja tuleb mõista, et ei tohi ähm, mattuda ajaloo taga alla ja ma teen selle nimel tõsist tööd selleks, et meil oleks ühine struktuur Triestes ja et oleks ka Sloveenia ja Itaalia lõik. Äh, Sloveenia äh, minister on poole noorem kui mina, kuid ta lubas minuga koostööd teha sest tegemist on uue lähenemisega selle, millest on kasu. ja see on kuuesajameetrine kõrguste vahe. Trieste on all, Divacia on kuussada meetrit kõrgemalt ja siin on keskkonnamõjud seotud ja selle küsimuse lahendamiseks on vaja aega. ja nüüd vastuseks härra Dantonile. mul on hea meel mul on hea meel teie alalise toetuse üle, suur tänu! suur tänu, härra Brinkost! Mm, minule pakkus see suurt huvi. Uh... Äh, äh omavaheline vestlus siin Flines Kosmani värvimisest roosaks või mitte. ja suur tänu. ma tänan teid ka komisjoni nimel tehtud töö eest ja me loodame jätkuvale koostööle tulevikus. tänan. Uh, kui me võiksime nüüd jätkata prioriteetsete projektidega üks ja seitseteist. härra Balatš. ka härra Reuter tuleb siia. tegemist on Berliin, Milano, Palermo koridor üks ühendusega ja selle projekti koordinaatoriks oli Karel van Meer, nagu te kõik teate, kes äh, suvel suri traagilistel asjaoludel, see on suur kaotus minu arvates. ja Pariis ja Euroopa Parlamendi liikmetena me, meeldib see, et tegemist on Strasbourgi ühendava liiniga Pariis-Strasbourg leen ja siis läheb mingisuguse väikesesse Austria linnakesse Viini ja sealt edasi Bratislavasse. Need on kaks koridori, millest räägib härra Reuter, kümme minutit, nii nagu teistelgi, sõna on teil, palun. kümme minutit ja kaks koridori, viis minutit koridori peale. suur tänu, esimees. nagu te ütlesite Ähm, põhjus, miks mina siin täna istun, on üsna kurb, kuna Karl van Miert, kes oli prioriteetse projekti number üks koordinaator aastatest kaks tuhat üks, aastast kakskümmend üks alates, kui mina äh, direktorina vastutan äh, TEN-i eest kaheksakümne kaheksanda aastast kuni kahe tuhande, osalesin kolmepoolses komisjonis, kes teostas järelevalve Benevesti tunneli üle ja Karl van Miert oli siis transpordivolinik. ta jälgis selle projekti käiku kahekümne aasta jooksul. ja suure kurvastusega, kutsuski hea meelega, annan ma teile kokkuvõtte tema poolt koostatud aruandest ja esimene põhisõnum on et projekt üks edeneb hästi kõikides kolmes liikmesriigis Saksamaal, Austrial ja Itaalias. Saksamaal põhilõigud, mis on välja õpetatud Berliin, Halle, Leipzig, Nürnberg ja München, pudelikaelaks Halle, Leipzig, Nürnberg on see, millega praegu tegeletakse on äh, mobiliseeritud seitse miljardit investeeringuteks. Austria poole peal äh, in Orus on praegu lõigu ehitus, Vergel Innsbruck lõik avatakse, kui ma ei eksi, kahe tuhande kaheteistkümne aasta lõpuks. avamine on toimunud juba Itaalia, Verona, Bologna lõigu ja Milano Bologna lõigu avamine, mis on selle projekti nii-öelda põhilõigud ja ilmselt avatakse üsna pea Bologna Firenze lõik äh, kahe tuhande üheksa aasta lõpus. seega Itaalia äh, viib lõpule väga olulise osa sellest projektist number üks Äh, luues äh, kiirrongiühenduse Telia Itaalias. Karl van Miert äh, üsna selgelt keskendus nendele küsimustele, mis puudutasid raskemaid lõikusid ja kohe algusest peale koordinaatorina tõi ta välja, et need Müncheni ja Verona vaheline piiriületuslõik oli problemaatiline sellega seostuvad küsimused on Brenneri tunnel ja põhja-lõuna suunaline telg. aga hea uudis. Äh, Brenneri tunneli keskkonnamõjude analüüs on läbi viidud ja juba ootan küsimusi proua Lichtenbergilt selles küsimuses. ja samas on oluline märkida ka seda, et nii Austria kui Itaalia poole peal kahe tuhande üheksandas juulis saavutati eh, selle tunneli jaoks eh, finants- ja tehniline heakskiit. seega Brenneri tule, tunneli ehitus peaks algama aastal kaks tuhat kümme ning lõppema aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, mis on üsna ajagraafikust hiljem, kui me algul kavatsesime, kuid äh, oluline on käivitada töö. kuid samaaegselt ja seda on oluline märkida, nõndanimetatud ühenduslõigud ehitatakse välja selleks on meil vaja äh, liikmesriikide poolseid finantstagatisi. me peame tagama ka selle, et uut Brenneri raudteelõiku kasutatakse täisvõimsusel ja tagatakse täielik koostalitusvõime infrastruktuuride vahel. ja see ei tähenda mitte ainult ERTMS-i rakendamisest, vaid ka seda, et, et rongide koosseisu pikk võimekuse, eh, teljekoormuse, eh, koostalitusvõime on tagatud. ja selles küsimuses mul on hea meel teile teatada, et Karl Vink, kes töötas RTMS-i küsimuste kallal, eh, tagas selle, et RTMS koridori B osas sõlmiti ja allkirjastati kavatsuste protokoll, mis langeb kokku meie prioriteetse projektiga üks ja äh, Karl Malveet tegutses aktiivselt selle nimel, et et kõik protsessi osapooled oleksid kaasatud ja tänu sellele Brenner, Brenneri koridori ja finantsstruktuuri töörühmad tegid koostööd selleks, et kokku panna Brenneri tegevuskava, mille me võime teile välja jagada Äh, selles küsimuses allkirjastati Roomas ühisdeklaratsioon, millele andsid allkirja kõik huvigrupid, välja arvatud üks ja kui on vaja, siis ma kommenteerin seda hiljem. tegemist oli Deutsche Bahniga ja seda põhjusel, et Deutsche Bahni äh, juhtkonnas toimus vahetus, kuid nimetatud tegevuskava äh, sisaldab viiskümmend meedet mis peaksid kaasa aitama äh, selle ülesande õigeaegsele teostamisele. Teie parlamendina olete omapoolse nõusoleku andnud uue koordinaatori nimetamiseks prioriteetsele projektile number üks. nime tuleb veel täpsustada ja üle kontrollida, see on seotud jälle valimistega Saksamaal, et seda ei ole siiani tehtud kuid ma olen kindel, et järgmiste aastate jooksul meie töö jätkub Kalvan Meedi vaimus selle nimel, et see projekt ellu viia. nii palju siis projektist number üks. kas te soovite, et ma kohe räägin ka seitsmeteistkümnendast prioriteetprojektist? nimetatud projekt, härra esimees kujutab endast projekti, kus koordinaatoriks oli Peeter Balas. ja seda palju äh, õnnelikumal põhjusel, et ta täna siin ei ole, sest temast on vahepeal saanud Ungari välisminister. Peeter Balas on nüüd Ungari välisminister kellel on ka teatud äh, tehnilised ülesanded äh, tema mandaadis ja ma loodan, et ta keskendub ka Euroopa küsimustele rohkem ja ei piirdu ainult laiemate välissuhtluse aspektidega. projekt kui selline minu arvates on äärmiselt edukas olnud Prantsuse poole peal on Äh, välja ehitatud mitte päris küll Strasbourgini äh, veel raudteelõik, kuid nüüd oleme me jõudnud teise etappi. sillaehitus Prantsusmaa, Saksamaal on juba alllepingu olemas, see aitab kaasa ka äh, liikluse paremale korraldamisele Reini piirkonnas ja see on kooskõlas meie üldise poliitikaga siseveekogudel. Offenburgi kaasrue lõik ja kaasrue Stuttgart lõigud on juba tööle asunud, Stuttgart Ulm ehitatakse välja äh, vahemikus kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend ja Augsburgi Müncheni lõik kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks Saksamaal järgmiste kuude jooksul toimuvad arutelud selle üle, kuidas lõpule viia Ulm-Augsburgi lõiku ehitus. kuid meile tundub, et asjad edenevad rahuldavalt. Austria ehitab kiiresti kahte lõiku Lintsist Viini, mis võetakse kasutusele aastal kaks tuhat kolmteist ja Lütsist Viini edaspidi saab sõita kolmkümmend minutit kiiremini kui varem ja Viinis ehitatakse uus keskraudteejaam ja ehitatakse ka välja ühendusteed Westbahni ja Keskvakseli vahel. Slovakkias on vaja välja ehitada ainult paar kilomeetrit eh, ühendamaks Viini Bratislavaga ja Äh, on vaja tagada ka vajalik finantseering ja ma ootan küsimusi selle kohta. kui ma saaksin teile oma isiklikku arvamust avaldada selles küsimuses, siis minu jaoks on äärmiselt oluline, et äh, see ühenduslõik hõlmaks ka lennujaamasid ja seda just koostalitusvõimest lähtudes Peter Ballas on tegutsenud äärmiselt aktiivselt oma mandaadi ajal selleks, et saavutada kõikidelt osalistelt neljalt liikmesriigilt kavatsuste protokolli allkirjastamiseks, nad on avaldanud oma toetust, üle äh, sada piirkondlikku üksust on kaasatud ja meil on piiriülesed kokkulepped kõikide asjaomaste liikmesriikide vahel sõlmitud ja seetõttu ma leian, et see on küll raske projekt, kuid äh, väga eeskujulik näidisprojekt, kuigi kohapeal on olnud väga palju raskusi. nagu härra Brinkhorstki varem ütles äh, iga projekt näeb välja suurepärane üldises kontekstis, kuid iga projekt omakorda loob koha peal väga palju probleeme. ja selles osas on koordinaatoritel tähtis roll täita nende projektide edendamisel mina ei ole koordinaator, ma ei ole asitanud ka avalduse koordinaatoriks saamiseks. ma kahjuks äh, täna asendan Karl-Van Miert ja Peeter Balašit. kuid ma olen nüüd valmis vastama teie küsimustele. ja ma loodan, et koos kolleegiga Harald Reutersiga on me suutelised vastama teie küsimustele. suur tänu ainult proua Jeegel on siiani soovinud sõna, aga kindlasti ja, ja ka teised tõstsid käe. ma ei tea, kas kõik küsimused võiks võtta korraga. võtame kõik küsimused korraga, mitte öö, äh, küsimusi projekti kaupa. kindlasti saadikud mõistavad kõigepealt härra Kuun Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid, liiklusteljatelge ülesandeks on loomulikult tagada äh, transport nii reisijate kui kaupade vedu, teisalt on oluline ka kogu öö, äh, ruumi hõivamine, kuid samas me näeme Euroopas, et meil on väga palju probleemseid punkte selleks, et ühendada Ida-Euroopat läänega. sealhulgas pean silmas ka Brenneri tunnelit, kuivõrd tema kavandatav äh, võimsus ilmselt tipptundidel põrkub kokku äh, sellega, et ei suuda kõiki sellest tunnelist läbi lasta, sest kõik need, kes põhjast Äh, saabuvad Viini suunas, aga need, kes liiguvad lõunast Müncheni suunas, on need, kes vaieldamatult tahavad seda tunnelit kasutada. see, et meil on üle-euroopalised võrgud, siis see tähendab seda, et nad peaksid tõesti olema üle-euroopalised, meil peab olema äh, Mm, peame olema võimelised ütlema, et igast punktist on võimalik äh, niisuguses võrgus osaleda ja niisugusest võrgus olles teed jätkata, et kasutada üle-euroopalist raudteevõrku. kui me rääkisime projektist number kuus, mis asub lõuna pool Alpe, siis on meil vaja loomulikult vaja ka Albid ületada ja nüüd te rääkisite projektist number seitseteist on erakordselt otsustava tähtsusega küsimus, kuidas meil õnnestub see võrk tõepoolest tervikuks muuta. Äh, miks me liigume üle Alpide, kas me ei peaks pöörama mitte oma pilke Aadria mererannikule, äh, kas me ei peaks mitte liikuma edasi öö, äh, Põhja-Euroopa suunas, kas siis äh, läänepere poolsemal teljel või hakkama liikuma hoopis sinna edasi üle äh, Praha äh, ja Krakowi samuti me võiksime mõelda seda, kui me liigume edasi, et selline telg oleks võimalik ka üle Rostokis, Rostoki selleks, et tõepoolest jõuda välja Skandinaaviasse suur aitäh, härra Reuters, teie informatsiooni eest, mul on kaks küsimust. olen uus äh, komisjoni liige ja saadik, kuid ma olen terve, olen selle temaatikaga varemgi kokku puutunud ja seetõttu ma tahaks öelda, et kui nüüd, kui kreisapööda, siis suureneb kaubavedude hulk, seetõttu on vaja, et neid on senisest suuremal määral vaja äh, transportida, see tähendab ju seda, et Brenneri tunneli võimsus ei osutu piisavaks. kas see on nii? ja teiseks, te ütlesite, et kui me räägime Viini ja Bratislava vahelisest ühendamisest, on väga, mis on väga lühike lõik, siis me loomulikult äh, tuleb võtta õige raudteeliin. milline on siis see õige raudteeliin? ja nüüd te rääkisite sellest ka, et siin saavad olema ühendusteed äh, ja ühendused lennujaamadega, kas see liin ehitatakse siis lennujaama vahetusse lähedusse, aitäh! ja järgmisena proua Lichtenberg. suur aitäh! meil on vähe aega, seetõttu peaks, püüan olla lühi-, rääkida lühidalt. kui me räägime Renneri tunnelist, te rääkisite sellest, et eh, tema vastavus keskkonna sobivusele on juba peaaegu kontrollimist leidnud, kuid samas ma tahaksin öelda, et tunneli ehitamise lõunaosas on teatud geoloogilisi probleeme, mistõttu Liitu on ka äh, äh, katsepüstaku äh, rajamisega olnud suuri probleeme. see trass sisaldab endas terve rida geo-, geo-, geoloogilisi küsitavusi, mistõttu sel-, me oleme seda küsimust püüdnud nii Itaalias kui Austrias erinevatest kategooriatest ja printsiipidest lähtudes analüüsida. selleks, et Äh, välistada äh, äh, mägedes paiknevate veevarude kaotsiminekut või nende ümberpaiknemist soovimatus suunas. aga see on tegelikult üks teine lugu. kui me räägime sellest projektist, siis teie raportist me võime lugeda, et kuni Veroonani on see projekt alles paberil seetõttu on minu jaoks üllatav, et isegi sakslased oma transpordiplaanidesse eh, eh, plaanides ei näe eh, juurdepääsuteid Brenneri tunneli juurde sugugi mitte prioriteetsetena ja ausalt öeldes ma ei saa aru, kui see tunnel siis valmis ehitatakse, siis kuidas ta peakski funktsioneerima hakkama, kui neid ühendusteid seni veel rajatud ei ole ja keegi neid isegi mitte ei kavanda me peame ju tegelikult arvestama sellega, et inimesed tahavad Innsbrucki, nad tahavad liikuda üle Alpide, nad tahavad liikuda lõunast äh, põhja ja kui me räägime sellest, et niisugune äh, teelõik, mis on äh, Brennerist Veroonasse, mängib nii suurt rolli ja kui see on siiamati planeerimata, siis on minu meelest antud hetkel täiesti mõttetu alustada igasuguseid arutelusidki Brenneri tunneli teemal kõigepealt tuleb eh, ülejäänud probleemid ära lahendada ja siis alles me saame liikuda selle juurde, et hakata Brenneri tunnelist tõsisemalt rääkima, seni ei ole me seda aga veel teinud. ma tahaksin rõhutada, et paljud rongid jäävad tunnel, Brenneri tunnelis lihtsalt seisma, sellepärast et Itaalias edasiliikumiseks on vaja kahe vedurijuhi kohalolekut. me oleme ja tean seda ka praktikast, sest et olen ju sellest paigast pärit. mida me teeme Messina sillaga? itaallased on jälle selle päevakorda võtnud, see pida-, see sild pidavat nüüd taas olema kogu selle projekti osa. Mm, kui ma räägin aga koridorist seitseteist, siis milline äh, kolmest projektist on siis tegelik projekt, milline osas on langetatud positiivne otsus ja millised on need lõigud, mida kavatsetakse esmajoones ehitama hakata? teiseks, mis puudutab koridori seitseteist, kas see, mida Peeter Balasi, millele ta juba viitas, et see, et Müncheni ja Linzi Äh, ühendustee kaudu tegi, tekiks äh, Saksamaa tööstustranspordi kolmnurk, milles oleks ka tõepoolest varustatud äh, selleks funktsioneerimiseks vajaliku elektriga. Mm minu meelest oleme me eeskätt tegelenud eh, kiirrongide liikumise elektrivarustusega, kuid kaubarongide puhul ei ole selle eh, elektrivarustus veel tagatud. aitäh! tahab, neli inimest tahab veel rääkida. härra Kolotšek. suur tänu, ma teen väga lühidalt mulle meeldib rääkida nendest koridoridest küll, aga Tšehhi Vabariik on nagu must auk. mitte midagi üle selle riigi ei lähe. esimene kõneleja juba ütles, et meil on tarvis öö, öö, ka Berliini ja Viini vahel midagi luua, kui me just öö, Münchenist ei taha minna. ühesõnaga, sinna vahele jääb Tšehhi ja Brno ja Praha. võib-olla raudteetegelased arvavad, et meil tuleks tegeleda ainult Elbega, et kõik jääkski veetee peale. minu küsimus on, kuidas nende seostega nüüd siis jääb, me üritame kogu aeg siduda mille, midagi millegagi aga me ei ole siiamaani suutnud ühendada, ehitada kaheksasadat meetrit uut raudteed, et ühendada kaks vana olemasolevat raudteed. Bretslav-Tšetšin, seal on koridor juba olemas, seda ehitatakse praegu ümber, aga Jetšinis on tunnel, kus on ainult üks liin ja Tšetšinist järgmisena Äh, kitsas orus on jällegi ainult üks äh, liin, ehk siis kõik see on väga kitsas. nüüd Määrimaa. minu meelest ei ole mingisugust äh, sidet seal ka Poolaga. see on Pretslaust põhja poole siis aga seal on kiirus lubatud maksimaalselt sada kuuskümmend kilomeetrit tunnis ehk siis mitte kiirrong. proua Jeegla. suur aitäh! tänan, et ma saan esitada sõna võtta, ehkki ma ei ole enam transpordikomisjoni liige, mille liikmeks olin kümme aastat. räägiksin projektist number seitseteist kui rääkida nendest kolleegide kriitilistest küsimustest, mis siinkohal on tõstatatud, siis istun ma siin täna selleks, et täidata, tänada härra Peeter Palaši, tema öö, äh, saavutas Lõuna-Saksamaal seda, mis oli täiesti kujuteldamatu. viieteistkümne aasta jooksul vaieldi Saksamaal selle eest, kuidas siis peaks finantseerima, kuidas ei tuleks finantseerida. viisteist aastat kuluks selleks ja seda ainult ühes riigis, tähendab Saksamaa sees e,. okei okay,, mõneks asjaks on vaja kannatlikult, kuid teisel aprillil kahe tuhande üheksandal aastal suudeti lõpuks alla kirjutada nii e, Saksamaa Liitvabariigi e, lõunapoolsete liidumaade kui ka e, Saksa raudtee poolt seega oli lõpuks ometi see finantseerimisküsimus lahendatud, eh, mille lahendamine võttis aega nii, nagu seda kogu trassi oleks eh, läbitud jala, see oli suur saavutus Peeter Palasi poolt. Eh, ja praeguseks on kujunenud olukord, et kogu Saksamaa lõunaosas kuni Viimse oruni jõudnud mõistmine, et et kui me seda trassi valmis ei ehita, siis ühel päeval saabub olukord, kus meid enam mitte keegi ei varustagi enam mitte millegagi, sest muutuvad igasugused ühendusteed ja seoses sellega ma tahaksin Peeter Palašit südamed tänada ja ma tahaksin kõikide südametunnistusele kopuda, et kõik need, kes kavatsevad jätkata tema poolt alustatud tööd, eh, neil saab olema väga keeruline, kuid neil on igal juhul vaja võtta selle juures eh, eeskuju Peeter eh, Palašilt edasi tegevused selleks, et tagada seda tõepoolest üle-euroopaliste äh, raudteevõrkude koostalitus ja nüüd teie, härra Kramer, teil oli ka ju sõber Stuttgardis, mina öö, äh, äh, saan ka siin osas öelda, et olen ise ka nii mõndagi teinud, nii et meil on väga hea meel, et me näeme, et need asjad siiski toimivad. suur aitäh, Michael, palun! Also, ich, ich fange mal erst an mit Berlin-Stockholm. alustan trassiga Berliin-Stockholm. Nendes dokumendis, mida meile välja jagati, sai mulle täiesti selgeks, et ta tuleb laiendada põhja suunas Berliin, Kopenhaagen, Stockholm ja ka ka Berliin, Hamburg, Kopenhaagen. täna hommikul, ei, see tähendab eile, me arutasime uutest, uut, uusi transpordikoridore kaubaveoks kuid seal on jutt äh, mitte Berliinist, vaid Innsbruck, Hamburg, Kopenhaagen, Stockholm. Äh, tähendab, meil on nüüd siis kolm varianti, missugune nendest variantidest siis tepsib? ausalt öeldes oleks ikka väga kena, kui keegi suudaks mingigi selguse luua. kui meil on kakskümmend seitse trassi, siis andke andeks, kui palju meil ka raha ei oleks, ei suuda me neid niikuinii valmis ehitada ma olen väga üllatunud, sest proua Jõgle oli ainus Baden-Württembergi konservatiiv, äh, kes äh, ei püüdnudki kõiki rahasid äh, Stuttgardi poole võita. aga nüüd pärast valimisi on ta meelt muutnud. ma tahaksin siiski äh, tänada härra Palašit ka Euroopa Komisjonit, et eh, ette on nähtud ka omafinantseerimine, sest need numbrid, mis on näiteks Stuttgardi puhul ära näidatud kogu ühenduslõigu ehitamiseks, siis on see tasemel kaks tuhat neli. Need on aga võetud dokumendist, on, mis on pärit aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa, praegu me räägime sellest, et hinnad on vähemasti neli korda tõusnud nüüd väga tore, Euroopa Liit ei osale ju mitte protsentuaalselt, vaid eh, eh, osalusmääraga ja see on fikseeritud. see kõik on võimalik, kuid isegi siis, kui seda on võimalik ellu viia, siis öö, eh, tekivad küsimused, mida juba püstitati Äh, äh, ja see ja me peame silmas pidama, et kogu see trass on mõeldud ainult äh, kiirrongi magistraali ehitamiseks, see tähendab seda, et see kiirrongi magistraal tuleb rajada ju väljaspoole linna, sellepärast et kaubavedusid läbi linna südame ei ju saa ju suuda endale mitte keegi endale ette kujutada, see tähendab järjekordselt seda, et selle puhul läheb vaja mm, kahte vedurijuhti, kahte vedurit ja nii edasi ja mind ausõna tõepoolest huvitab, milline on see argumentatsioon, mis siinkohal ära tuuakse asja kasuks, kui me räägime Viinist. Peeter Palashiga ma rääkisin korduvalt Viini problemaatikast ja ma arvasin, et äh, Bratislavaga on kõiges kokku lepitud. kas Bratislavaga on siis lõppkokkuvõttes kõiges kokku lepitud? ja ma ju ausalt öeldes kuulen, et keegi pole veel plaan-, planeerinudki seda, et uuest Viini pearaudteejaamast oleks otseühendus Viini lennuväljale. kui see igatahes aset ei leia, siis mina ei tea, minu meelest praeguse, praegugi juba on tegemist olukord, kus äh, regionaalliinide, äh, regionaalid on sedavõrd ülekoormatud, et kujutada endale ette, et sealt tekiks veel täiendav võimalus lennujaama kiirliini rajamiseks, on ebareaalne ma tahaksin paluda, palun tutvuge nende dokumentidega, tutvuge konkreetse olukorraga Viinis, see on erakordselt vajalik. kui ta oleks seda alguses öelnud, oleks me viisteist minutit säästnud. viimane kõneleja on proua Runner. püüan olla lühedam, kuid ma ei saa ütlemata jätta, see on mu esimene sõnavõtt Äh, Reinhard Raki järeltulijana ja tahaksin äh, tervitada härra Kuuni, et ta tervitab Balti-Aadria mere äh, ühendamist mitte ainult kui põhja-lõuna telge, vaid ka kui lääne-ida telge. ma arvan, et Balti mere, Aadria mere telg loob eeldused täiendavateks lõuna ühendusteks ja et raudteetrassid ühendavad meid. meie Steiermarkis oleme loomulikult huvitatud sellest, et et see projekt aastaks kaks tuhat viisteist ellu viiakse, tegemist on projektiga, mis on ju väga kallihinnaline projekt, seda enam on oluline, et see aastaks kaks tuhat viisteist ellu viiakse ma, proua Lichtenbergi palub eh, eh, eesistuja Te võite ju nii, proua jätkab ja loomulikult äh, proua Lichtenberg, on täiesti selge, et te tahate sel teemal ka rääkida, sellepärast et see teema on väga oluline. asju planeeritakse ka Viinis, ma leian, et äh, see on erakordselt äh, huvipakkuv projekt ja mul on väga hea meel, Eh, eh, kutsuda teid meie tänaõhtusele eh, infoüritusele, mille me seoses tänase kuulamisega korraldame, suur aitäh! suur tänu, mul on üks lihtne küsimus, härra Roitla, see maksab ainult kakskümmend viis miljardit, ma saan aru, võib-olla pikendaks seitsmeteistkümnendat koridori Manchesterini, see oli, see oli nisiklikum märkus jah, esimehe küsimusele tuleb alati vastata esimesena, kui te aitate mul raha leida, siis palun. ma üritan hästi kiiresti vastata nendele küsimustele, suur tänu küsimuste eest, sest mõningatele küsimustele mul selget vastust võib-olla ei ole. aga ma üritan nendele tulevikus kunagi vastata. Äh, üritan need esitada tuleviku koordinaatoritele. Ähm, selleks, et härra Kund ka teie küsimusele vastata ja see oli ka küsimus, mida siin teised püstitasid. me peame oma tulevaste arutelude käigus rääkima täiendavatest koridoridest, kui me tahame TEN võrgustikku välja ehitada meil on erakordselt oluline, et me loome tõepoolest sidusa võrgustiku. selles ka seoses on eriti oluline, et võrk hõlmaks ka Läänemerd, Skandinaavia maade piirkondi, aga ka äh, Vahemerd kuid võin ka täie selgusega öelda, proua Maisna, et meie hinnangute kohaselt, kui me räägime äh, Brenneri tunneli äh, uutest ja vanadest kalkulatsioonidest ja selle võimsusest, siis me peame neid praktikas tõepoolest kontrollima, samas peame langetama rida eh, liikluspoliitilisi küsimusi, mis jäävad sellest projektist väljapoole. Teie eh, kolleeg Tšehhist käsitlesite olukorda Tšehhi Vabariigis, asi on ju nii ja see annab mulle ka võimaluse vastata kolleeg Tikaule ja ka härra Kramerile, kes minu arvates püstitas sama küsimuse, kuidas me suudame saavutada äh, Ida-Euroopa võrku lülitamise. projekt seitseteist läheb ju nii äh, kaugele ainult sellepärast, et härra Palas ei, ei oleks tohtinud kuidagi seda kaugemale ehitada. on olemas ju projekt kakskümmend kaks. see on projekt, mis säärase võrgustamise tagab ka Tšehhi Vabariigi osas, hõlmates Budapesti, Bukaresti ja enne, kui härra Palatšis sai välisminister, siis püüdis ta küsimuse lahenemisele paindlikumalt läheneda ja tegi nii mõndagi projekti kakskümmend kaks elluviimise nimel Frau Lichtenberger, te püstitasite väga suure hulga küsimusi. tõden, et on olemas terve rida olulisi geoloogilisi, seni lahendamata pro-, geoloogilisi probleeme, mida ma võin teile aga põhimõtteliselt antud hetkel öelda, on Euroopa koordinaatorid, komis-, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament peab pidevalt lähtuma subsidiaarsusest ja terve rida küsimusi tuleb lahendada koha peal. me peame vaatama, kus on Euroopa osalus vajalik ja kasulik, ent on ka valdkondi, mille puhul me peame küsimusi lahendama siseriiklikul või regionaaltasandil. ma olen teiega täiesti ühel nõul selles osas, et mis puudutab eh, kiirteede ühendusteid, on väga olulised, te ei saa kõigepealt ehitada valmis tunnelit, mille juurde ei vii ükski tee, see tegelikult ongi koordinaatori põhiline tööülesanne ja saab olema ka tulevase koordinaatori põhiline ülesanne, et ta tegeleks tunneli, tunneli ehitamisega paralleelselt juurdesõiduteede mm, rajamisega. et ühendused oleksid olemas nii äh, Äh, lennuväljade, tööstuskolmnurkadega, olgu see siis äh, Verona lõigul, see ongi koordinaatori ülesanne. aga ma arvan, et Van Miet selle tegevusplaani raames suutis seda väga hästi teha. ka proua Maisna Teie esitasite küsimuse samuti Bratislava kohta. meie jaoks on täiesti selge, et meie finantseerime ainult lõunapoolset trassi, lõunapoolset trassi, mis ühendab lennujaamaga. seda soovitas Peeter Palas, see on see, mida meie TEN-i raames finantseerime aga kui seal on mingi probleem, siis olge kenad inimesed, selgitage seda probleemi mulle veel üks kord, et me võiksime tungida nüanssidesse. proua Jeegle. ma annan teie soojad sõnad härra äh, Palašile kindlasti edasi, ta tegi tõepoolest väga positiivset tööd on ka täiesti selge, et me täiesti teadlikult ei e, saa ega kavatsegi sekkuda väga vastuolulisse Stuttgart kakskümmend üks küsimusse, kuid me peame need küsimused lahendama subsidiaarsusest lähtudes. kas see toimub Stuttgart kakskümmend üks pinnal või ei, seda tuleb otsustada siseriiklikul tasandil, seda meie Euroopas siin ei otsusta. mulle tundub, et olen vastanud kõikidele küsimustele, kui jätta Manchesteri lõigu ehitamine eh, tähelepanuta käsitlemist leidnud. no seal on ju ka ülikool ma arvan, et äh, see oleks päris mõttekas, aga jätame selle praegu välja. ah soo, nüüd see silla küsimus. sild on täiesti üheselt äh, prioriteetse projekti number üks osa, kuid on täiesti selge, et me peame äh, TEN-i raames alati prioriteetset tähelepanu pöörama piiriülestele ühendustele. olgu, suur tänu, härra Roitser. jah, plaanitakse küll kaheliinilist kiirrongi Manchesterist Londonisse Äh, mu küsimus äh, oli küll nali, aga tegelikult midagi sellist võib ka teoks saada. ja Michal kritiseerida, nagu sa väga hästi tead, on kõige lihtsam opositsioonis olles. igatahes selline võimalus on siis olemas. suur tänu teie ettekande eest kahe koordinaatori nimel, kellest üks kahjuks ei ole enam meie hulgas suur tänu ka saadikutele, alustame jällegi kell kolm härra Valentiga, kes räägib meile kahekümne esimesest projektist ja meremagistraadidest. suur tänu, näeme uuesti kell kolm, head lõunat!